Uh, dear friends from head sõbrad, ITRE komisjoni liikmed, mul on väga hea meel, et te olete siia nüüd kohale jõudnud, vähemasti neli tükki on meid siin juba koos, tohutu palju, aga ma olen kindel, et mõne hetke pärast jõuavad ka teised kolleegid meieni. nii et ootame võib-olla paar minutit, et kõik kohale jõuaksid. aitäh! Yeah. Where is? Good morning, <clears throat> welcome uh, once again. tere hommikust uh, taas veel kord ja asume ITRE koosoleku kolmanda osa kallale. Uh, päevakorras on arvamuste vahetus Priima rakendamise kohta, rahvusvaheliste lepingute sõlmimine. see on tähtis teema, nagu me teame. Priima on avaliku sektori partnerlus kolmandate riikidega nii et pisut keerukam juhtum. aga see võiks tulevikus olla väga kasulik. Need riigid, kes ei osale Horisont kaks tuhat kahekümnes, peavad läbi rääkima see teaduslik-tehnoloogilise kokkuleppe üle Euroopa Liiduga, selleks et osaleda Priimaga. osaleda Priimas neli äh, on, sellist läbirääkimist on, on komisjon juba lõpetanud, Egiptus, Jordaania, Liibanon ja parlament peab andma oma nõusoleku nendele kokkulepetele, et need siis võiksid jõustuda. Prima peaks jaanuarist kaks tuhat kaheksateist täielikult käivituma, ehk siis mõne kuu pärast tegelikult, nii et ja meil on päris kiire sellega seega. proua Sakarafa, meie raportöör, palun teil võtta sõna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 suhetega vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis aluslepingus. tegemist on Vahemere riikidega kui partneritega ja lepingu jõustumine on ette nähtud jaanuaris kaks tuhat kaheksateist. seepärast on meil praegu tarvis äh, põllumajanduse ja tarbijakaitsemeetmeid ja meid huvitab ka jätkusuutlik majanduskasv nendes partnerlussuhetes, eriti teadusuuringute innovatsiooniprogrammide tugevdamine nendes valdkondades. see on osa mitmemõõtmelisest lähenemisest. head sõbrad, me ühes kohas on konfliktid ja kodusõda, teises kohas on äh, poliitiline ebastabiilsus, fundamentalism, keskkonnaprobleemid, looduskatastroofid. ja seepärast on järjest tähtsam see, et äh, ressursse hallatakse jätkusuutlikult, et hoida ära rännet. tegemist humanitaarkriisiga on meil tegu ja sellel on loomulikult inimtekkelised põhjused. me saame teha kõik selleks, et leevendada survet, mille tulemusel inimesed välja rändavad, me peame toetama investeeringuid, see on liikumine õiges suunas. ma olen sageli korranud, et ähm, antud juhul on tegemist teadusdiplomaatiaga, mis on üsna ebatavaline. see on suur panus teadusuuringutesse ja innovatsiooni. aitame liikmesriikide ja kolmandatel riikidel ressursse üheneda, ühind-, ühendada ja näidata, et koostöö Euroopa Liiduga tasub end ära kõikjal maailmas. on üksteist liikmesriiki ja viis riiki, vees, vees liikmesriik Euroopa Liidust, mida mainib artikkel kaks, viie riigiga on sõlmitud äh, rahvusvahelised kokkulepped Priimas osalemiseks. Need kolmandad riigid on sõlminud äh, lepingud Al-, Alžeeria, Liibanon, Egiptus, Jordaania, Maroko. Neil on äh, tehnoloogilise ja teadusliku koostöö lepingud sõlmitud. nüüd me tegeleme sellega ja üritame tagada, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist tõepoolest see koostöö ka algaks. Um, paluksin fraktsioonide esindajatel võtta sõna ja Rahvapartei nimel härra Rüübik ja recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. suur tänu, härra esimees. tervitan seda algatust Euroopa Liidu poolt. tervitan seda ka Rahvapartei nimel. teaduskoostöö edendamine on kindlasti tähtis ja mainitud riikide siseäranis on see suurepärane võimalus äh, tegutseda aktiivsemalt. see jõustub esimesel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist, äh, siis on see suureks eeliseks. Öelda tahan ma seda, et meil on head kontaktid Jordaaniaga, on teadusfoorum, ähm, maailma teadusfoorum, mis toimub koostöös nendega, see peaks olema täielikult Euroopa platvorm, sellepärast et edendada teaduskoostööd. me oleme tegutsenud ka Jaapani STS-i foorumil ja ma arvan, et äh, tähtis on see sellepärast, et kaksteist Nobeli auhinna saajat olid seal kohal, kes arutasid äh, globaalseid teemasid, jätkusuutliku arengu eesmärgid olid arutelus äh, keskses fookuses tähtsad on prioriteedid jätkusuutliku arengu eesmärkide osas ja meie kui energeetikakomisjon ITRE näol peame selgelt kaitsma oma prioriteete selleks, et energial oleks just tähtis roll teadus- ja arendustegevuses. seepärast meie koostöö nende riikidega on eriti tähtis ja järgmisel aastal, seitsmeteistkümnendal mail ühiselt koos STS Foorumiga tahame rahvusvahelist platvormi tugevdada ja sellepärast see programm ongi meie jaoks just nii tähtis. seda saame ainult toetada uh,. On behalf of uh, SN-. sotsiaaldemokraatide nimel proua Kabason-Ruiz. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero. suur tänu, esimees. alustuseks tahaksin väljendada rahulolu sellega, et Prima programm säilib tunnustan siin Euroopa Parlamendi rolli viimastel aastatel just selle nimel, et Prima üldse päevavalgust näeks, nagu see juulikuus ka juhtus. nii et mul on tõesti väga hea meel, et see kõik äh, jõustub, et me oleme alla kirjutanud rahvusvahelistele kokkulepetele mainitud riikidega, nagu Alžeeria, Egiptus, Jordaania ja meil on üksteist riiki Euroopas kaheksa siis teisel pool Vahemerd, Vahemere piirkonnas. me räägime siin teemadest, mis puudutavad väga paljusid inimesi, kellel on raske ligi pääseda veele, toidule. see saab olema eeskujulik programm, eh, mis näitab teadusdiplomaatia suutlikkust. sellel on kõrge lisandväärtus tähtis on seda silmas pidada, kui me läbi vaatame Horisont kaks tuhat kahtekümmend. see on põhimõtteliselt minu poolt kõik. ja ma loo-, ma soovin, et Euroopa Parlamenti teavitataks pidevalt ja mina omalt poolt teen kõik selleks, et see võiks olla edukas. nüüd härra Marias ECR-i poolt. tere! suur tänu, härra esimees. Prima programm on äh, tõesti väga paljudes aspektides huvitav. põhimõtteliselt äh, oleme me oma seisukohta väljendanud äh, ja oleme öelnud, et me toetame Prima loomist, selle ressurssidega varustamist ja, aga oleme viidanud ka mõningatele probleemidele, eriti rakendamise osas. kõige olulisem muidugi selle juures on see, et äh, selline programm on käivitatud, me peame teadusvahetust äh, toetama kolmandate riikidega sellistes valdkondades nagu energeetika, teadusuuringud äh, ja kindlasti veemajandus. kuid oluline on loomulikult ka rändesurvet arvestada, sest et eh, Prima võiks eh, viia ka selle rändesurve vähenemiseni. sõda ja vaesus ja nälg viivad muidugi rändevoogude suurenemiseni. meie oleme seisukohal, et eh, meie jõupingutused Prima osas ei ole aga leidnud kõikide liikmesriikide toetus, ainult üksteist liikmesriiki on kaasatud, tegelikult mitte ainult Kreeka, Itaalia, Hispaania ja Euroopa lõunaosa riigid ei ole asjast puudutatud ja võiksid olla kaasatud ja ma arvan, et peaks kaasama rohkem liikmesriike ja kõik liikmesriigid võiksid osaleda. lisaks sellele räägime me valitsusväliste organisatsioonide olulise tõstmist ja selles osas on meil väga palju küsimärke, et kuidas seda õigesti teha. eriti kolmandates riikides käivitatud arenguprogrammidega, aga samamoodi ka programmidega Kreekas ja Itaalias. nii et kui me anname rändepoliitika vahendeid valitsusvälistele organisatsioonidele, siis äh, võib-olla ei ole see päris õige ja nad ei, võib-olla ei kasutagi seda raha nendel eesmärkidel, mida meie oleme ette näinud. andke mulle veel üks minut kõneaega, palun. lisaks sellele, ütleb kõneleja, äh, on meil kõhklusi ka Türgi osalemise osas. Türgi ei ole olnud äh, eriti äh, abivalmis riik väga palju on äh, just äh, pagulasi Vahemerele veetud Türgist ja ma arvan, kogu see algatus jah, on meie jaoks positiivne, osalemine on vajalik, aga tahaksime täpsemat infot äh, selle kohta, millised on need kahepoolsed lepingud Alžeeria ja Egiptusega. Euroopa Parlament peab saama ka pidevalt informatsiooni nende lepingute osas ja me kavatseme esitada ka muudatusettepanekuid. igal juhul on äh, selge see, et aasta lõpuks peaks selle asjaga ühe poole saama. aitäh. nüüd ALDE esindaja. Pavel Teltška nimel proua Vernik. ma toetan teadusuuringute ja innovatsiooni partnerluslepingute sõlmimist Prima programmi niisiis, olen seda toetanud algusest peale. see on programm, mis toetab innovatsiooni põllumajanduse, toiduainete tootmise, veemajanduse osas, see on teadusdiplomaatia vahendiks, nagu mainis ka raportöör. selle programmi edenemine ja tulemuste ja selle tulemuste läbi paraneb elukvaliteet, leiame lahendused, kuidas leevendada kliimamuutusi, kuid ühtlasi lihtsustame dialoogi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel Vahemere piirkonnas. juulis kaks tuhat seitseteist jõudsime kokkuleppele nõukogu ja komisjoniga ettepaneku lõppteksti osas variraportöörina. Pavel on seisukohal, et pole põhjust, miks mitte see programm ei võiks alata, julgustan ka Euroopa part-, Euroopa Parlamenti oma nõusolekut andma selleks, et äh, kinnitada kahepoolsed kokkulepped Egiptuse, Jordaania, Maroko, Liibanoni ja Alžeeriaga, arvestades suurt toetust nii meie komisjonis kui täiskogu hääletusel, ma arvan, et Euroopa Parlament seda projekti ka toetab, suur tänu. suur tänu. roheliste nimel. härra Turmes. tänan, esimees. ma arvan, et see on suurepärane algatus. peame tänama komisjoni aga ka Euroopa Parlamenti selle kiire menetlemise eest. kliimamuutused ja kõik uuringud näitavad, et tohutu surve on metsadele, põllumajandusele, joogiveele nendes riikides, seega meie huvides on äh, kõige kõrgemal tasandil toetada teaduskoostööd ja seda tuleb teha ilma liigse politiseerimiseta ja ma tänan härra ja härra Marias, ma ei ole päris nõus, üldse nõus teie analüüsiga, et seda tuleks siduda vabaühenduste ja rändega. me peaksime mõtlema, et äh, rändajad ei sureks Vahemerel. suur tänu, proua Juuso. suur tänu ma arvan, et kõik on juba ära öeldud. sellel ei ole midagi teha ränd, rändega, see on teadusprobleem, keskkonnateemad. me kõik te-, me oleme arutanud Riima, Priima programmi ja selle olulisust. kolmandad riigid kes ei osale Horisont kaks tuhat kahekümnes, ja peavad allkirju, alla kirjutama üks punkt kaks kohaselt ning tuleb rahvusvahelised lepingud sõlmida Euroopa Liiduga. Euroopa Liit töötab selle kallal. kokkulepped on sõlmitud Alžeeria, Egiptuse, Jordaaniaga. Maroko on ettevalmistamisel parlamendile on teatatud nendest kokkulepetest, ootame üksikasju veel praegu Maroko osas, nõukogu ja parlamendi õigusteenistused uurivad üksikasju, vaatavad läbi need kokkulepped ja ne, ootame nende arvamust. nii et ametlik ettepaneku heakskiitu me seni anda ei saa, kuid meil on väga hea meel, et need kokkulepped on alla kirjutatud allkirjastamisel. suur tänu ja nüüd härra Sorina. suur tänu, see, need kõik on väga head uudised. head uudised nende teadusuuringute ellurakendamise kohta Vahemere piirkonnas. üle neljasaja miljoni euro pühendatakse eesmärkidele, mis on esmatähtsad, vesi, toiduohutus, kõik need äh, küsimused on alati olnud otsustava tähtsusega, aga mis on veelgi tähtsamad täna kliimamuutuste kontekstis, järjest rohkem on tegemist strateegiliste küsimustega. vähem kui kolme kuu pärast hakkab programm tööle ja ma sooviksin kindlasti üles kutsuda sellele, et ei toimuks viivitusi rõhutan parlamendi poolt ära tehtud tööd, läbirääkimisi äh, nõukogu ja parlamendi vahes lõpp, äh, tulemus on palju parem kui see, mis meil alguses oli. ja neli lepingut on juba õnnestunud kolmandate riikide sõlmida. Alžeeria, Liibanon, Egiptus, Jordaania ja parlament peab oma nõusoleku andma selleks, et viivitusi ei tekiks. tuleb edasi liikuda, arvestades kahe, kahe valdkonnaga, kus läbirääkimistel on nõukoguga olukorda palju parandatud. esit-, prioriteet äh, investeeringud, mis tuginevad tavadel ja vajadustel. Need on edusammud, mis meil õnnestus läbirääkimistel ka saavutada. protsessi ei, ei tohi pikemalt viivitada, uudised on positiivsed ja kindlasti tuleb kõik lõpule viia. suur tänu kõigile kolleegidele. nüüd paluksin sõna võtta äh, Euroopa Komisjoni Kristiina Russo, DG Research direktor. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõikidele. mul on väga hea meel olla täna siin ITRE komisjonis, andmaks teile aru Prima kokkulepete kohta, olen ise osalenud läbirääkimistel nimelt, aga enne tahaksin tänada teid ennast, härra esimees, kogu komisjoni ja proua Saako Rahvat suurepärase töö eest, mille olete ära teinud selleks, et Prima alusakt vaat-, vastu võetakse ja mul on väga hea meel, et proua Saako Rahva on nimetatud nende lepingute raportööriks. kõik parlamendi liikmed äh, kõnelesid sellest, kui tähtsad on Prima kokkulepped nii teadusuuringute kui innovatsiooni vallas, kui ka rände aluspõhjuste loomise osas, äh, töökohtade loomise osas ning teadusdiplomaatia kontekstis. ma ei hakka sellest rohkem üle rääkima. mul on väga hea meel, et seda on ka laialt tunnustatud. nagu ka mainiti, Prima alusakt võeti vastu juulis eelmisel aastal ja hetkel, kui see vastu võeti, alustasime ametlikke läbirääkimisi Prima lepingute osas. mul on väga hea meel, et need äh, ki-, lõpetati edukalt ja kiiresti nelja riigiga ja kellega meil on siis vaja kokkulepet Jordaania, Jordaaniaga kümnendal juulil alustasime lepingut ning allkirjastamine on War äh, Science Forumi äärealadel kümnendal novembril ja siin võtan arvesse ka härra Rüübigi märkust selle kohta, kui tähtis on äh, World Science Forum ja see, et äh, Vahemere riigid on tihedamalt ülemaailmse tegevuskavaga seotud. Alžeeria läbirääkimised olid samuti väga kiired Nad viidi lõpule üheteistkümnendal juulil äh, ja seega parafeeriti Alžeerias sel ajal, Alžiiris sel ajal. kaheteistkümnendal juulil lõpetati läbirääkimised Egiptusega, Liibanoniga para-, parafeeriti kaheksateistkümnendal juulil, Egip-, Egiptusega läks natuke kauem, kahekümne kaheksandal juulil. ja nagu proua Juso ka ütles, parlamendi õigusteenistus peab üksikasju veel uurima nendes lepingutes, kuid üllatusi ei tule, sest põhimõtteliselt lepingute sisu on see, et, et rahvusvahelises õiguskorras võetakse lihtsalt äh, arvesse Prima alusakt, nii et ma arvan, et see läbivaatamine läheb ruttu ja saame ka kiiresti edasi minna. Maroko juurde olen sõnavõtu lõpus tagasi, aga tahan öelda, et lepingute lõpetamise puhul üheteistkümnendal augustil nõukogu võttis vastu ettepanekud nõukogu otsuseks selleks, et allkirjastada ja ajutiselt rakendada neid lepinguid ning nende lepingute siis, ja see puudutab lepingute lõplikku sõlmimist kahekümne viiendal septembril, komisjon lubas allkirjastamise Euroopa Liidu poolt ja need lepingud ka väga kiiresti e-, edastati Euroopa Parlamendile, nagu te, härra esimees, ütlesite, nüüd on tähtis, et parlament annaks oma nõusoleku, enne kui nõukogu saab need otsused vastu võtta. ja nagu te ka ütlesite, on tähtis, et et äh, protsess kulgeks kiiresti, selleks et need riigid võiksid Prima töös hakata osalema algusest peale võrdsete partneritega ja see ongi Prima algatuse mõte. ja enne kui ma lõpetan veel paar sõna Maroko kohta, läbirääkimised äh, samuti leidsid aset, ma ise olin Rabatis äh, kaks korda kohal ja leppisime kokku Prima lepingute kõikides punktides, välja arvatud territoriaalsuse klausel, see on seotud laiema poliitilise probleemiga, millest olete teadlikud. me praegu oleme lõpetamas äh, läbirääkimisi selle konkreetse territoriaalsuse rakendamise osas ja ma arvan, et arvestades arutelusid Euroopa Liidu ja Maroko vahel üldisemalt, võtab see pisut kauem aega. nagu me tegime teile ka ettepaneku, me tahaksime nelja, nelja kokkuleppega edasi liikuda Egiptuse, Jordaania, Liibanoni, Alžeeriaga viivitamata ja võite siis ka minuga arvestada ja kõigi kolleegidega selleks, et me väga aktiivselt tõesti jätkame ka läbirääkimisi Marokoga. aitäh selle väga optimistliku sõnavõtu eest, proua Sekorafa kas tahate teha kokkuvõtte, on teil mingeid lõppmärkusi, aitäh? suur tänu. kõigepealt äh, ma tahaksin täna, ma tahaksin vastata härra Mariasele ja tema kõhklustele see, te mainisite, et äh, on ainult osaliselt liikmesriigid osalenud äh, selles Prima programmis. kuid jah, valitsusvälised organisatsioonid on kaasatud. Türgi loodetakse ka kaasata. on oluline, et meie siin parlamendis oleksime ühel seisukohal ja selle rahvusvahelised ja need rahvusvahelised lepingud rahvusvahelise koostöö tagamiseks all ratifitseeriksime. ja ühte asja tahaksin veel lõpuks öelda. Prima on suunatud äh, kõrgetasemelisele tippteadusele. see kaasab riiklikke ülikoole, aga ka sõltumatuid teadusorganisatsioone ning äh, ennekõike äh, räägitakse Prima all rahvusvahelisest koostööst olenemata sellest, kas liikmesriik osaleb Primas või ei, on siiski kõikidel partneritel võimalus äh, kaasa lüüa. see on meie kõikide huvides, et see nii jääks. ja selleks, et äh, kõik eesmärgid saaks täidetud ja et tõesti oleks tegemist novaatorliku teadustööga ja et oleks tagatud äh, rahad ka järgmiseks perioodiks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümnes oktoober ehk umbes nädala pärast. Eh, eh, kella kaheteistkümneks, vabandust, päeva lõpuks, kahekümnes oktoober päeva lõpuks, see on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, oluline kuupäev. me peame kiirustama, aga nüüd liigume järgmise olulise teema juurde, mis on ka väga-väga tähtis. nimelt elektrienergia siseturg, uuesti sõnastamine. Te kõik teate, et see on osa puhta energia paketist. ja nüüd läheme lõpparutelude juurde nelja õigusakti puhul lähtudes siis kahe tuhande ka sellest, et meil on kaks tuhat kaheksasada muudatusettepanekut, sealhulgas ka raportööri muudatusettepanekud uues eelnõus. me kõik teame, et see on äärmiselt oluline, et seda tõsiselt ja põhjalikult arutada ning see on seotud ka kahe teise õigusaktiga, nimelt energiareguleerijate koostöö ning äh, riskivalmidus energiasektoris ehk siis kokku neli õigusakti. Kristjan Iškarins on kahe teema raportöör, palun aitäh, tere hommikust kõigile. nagu juhataja õigesti ütles, kahe õigusakti peale kokku on ligi kolm tuhat muudatusettepanekut. ettepanekud käsitlevad peamiselt samu teemasid. seega see ei ole võimatu ülesanne, aga väga huvitav, ma ütleksin enamik muudatusettepanekuid äh, liigub selles suunas, mis esialgu välja pakuti, ehk siis, et turg toimiks, äh, piirates riigi sekkumist, äh, turgu moonutavate toetuste mõju, ehk siis puudutab ka tarbijaid, nii ettevõtteid kui üksikisikuid. põhiline küsimus on, kas peaksin vaatama konkreetsete tehnoloogiate poole. ma võiksin ka ju saksa keeles rääkida, siis teil tõlget võib-olla vaja ei olekski või kuidas? no hakake uuesti otsast peale, ütleb esimees. kolme minutiga ta vist ei jõua. Do we have anything? Nothing Es funktioniert nicht. Nein, nicht? Is anything working? kas üldse midagi töötab? ma räägin läti keeles, võib-olla Läti kabiin töötab. tere hommikust, kallid kolleegid, ütleb kõneleja läti keeles ja vahetab siiski inglise. ma jätkan siis inglise keeles, kas äh, on tõlge teistesse keeltesse? mida me siis teeme, juhataja? härra Karins jätkab saksa keeles. kui ma nüüd saksa keeles räägiksin, kas siis inglise keeles kolleegid kuuleksid? kas inglise keeles kuule, kuulevad kolleegid? üritan sellisel juhul saksa keeles rääkida, ütleb härra Karins. Inglise keele tõlge, kõik keeled peaksid tegelikult toimima. selge, nii, härra Kristjanis sõlgub teist ja jätkan inglise keeles, on lihtsam. niisiis, suur tänu, tere hommikust, head kolleegid, kolm tuhat muudatusettepanekut üldiselt eh, liiguvad ühes suunas põhimõtteline küsimus, millele tuleb vastata, kas see uus turu ülesehitus on suunatud konkreetsete tehnoloogiate kasutamisele või on see tehnoloogiliselt neutraalne? meil on väga palju muudatusettepanekuid kolleegidelt, kes rõhutavad säilitamise ja nii ja muude aspektide olulisust, aga me peame tagama, et õigusaktid toimiksid ka tulevikus, sellepärast et mitte keegi meist siin saalis ei tea, milliseid tehnoloogiaid välja arendatakse ja mis on tulevikus äh, konkurentsivõimeline, võib-olla toimuvad, toimub mingi uus läbimurre, mesiniku ähm, kasutamine ja nii edasi, me ei tea seda, keegi ei tea. seega peame tagama, et ükskõik, milline see parim tehnoloogia siis on, toimiks. ja seetõttu see tehnoloogiliselt neutraalne lähenemine on parem. peamine eesmärk taaskord on see, et kui turg toimib õigesti, et meil on konkurents ja uute tehnoloogiate valguses turud pigem eelistavad taaskasutatavaid energiaallikaid, seega kolleegid, kes tahavad rõhutada eh, taaskasutamise aspekti, siis ma ütleksin, et oluline on tegelikult, et turg toimiks ja siis jõuab järele ka see taaskasutamise teema. me, mina arvan, et asi on nii veel on paar teemat, kus meie seisukohad on väga erinevad regionaalsed operatiivkeskused, mis välja pakuti, mina ütleksin, et nende nimi võiks olla regionaalsed koordineerimiskeskused, paljud kolleegid olid sellega nõus, aga põhiküsimus on hoopis, kas me tahame sellist Euroopa Liidu põhist lähenemist või liikmesriigi põhist lähenemist? üks asi on öelda, et kes tagab selle, et viiskümmend hertsi on alati süsteemis ja lambid põlevad ja et nad ei vilgu see on operatiivtasandi küsimus, mis äh, jääb soode kätte, aga piiriülene kaubandus ja mis juhtub siis, kui üks TSO um, on konkurentsis teisega, kui me tahame, et turg tõesti toimiks, siis me peame tagama, et kaubandus piiriüleselt ka toimiks. veel üks teema, heitmete tasemete süsteem, standard viissada viiskümmend, mil, mida kõigile meeldib käsitleda. ja siin on meil väga palju kustutamisi, ehk ei oleks üldse mingeid piiranguid, on inimesed, kes tahavad, et mitte viissada viiskümmend, vaid nelisada viiskümmend, osad tahavad kolmsada viiskümmend, mõned tahavad et neid ei kohaldataks strateegilistele reservidele ja siis on ka veel üks muudatusettepanek, et see puudutab ainult importi. seega meie kojana oleme siin kõike välja pakkunud. me peame seda arutama ja leidma mõistliku lahenduse. mõned liikmesriigid praegu on, sõltuvad äh, söetootmisest, ma ei anna siin mingeid hinnanguid, lihtsalt nii see on, teised kasutavad tuumaenergiat, teised kasutavad väga palju maagaasi või taaskasutatavaid energiaallikaid. ehk siis seisukohad on väga lahknevad siin ja päris keeruline on jõuda siin ühisele arvamusele ja peab vaatama, milliseks kujunevad arutelud ka nõukoguga kui nüüd vaadata direktiivi, siis on reguleeritud hindade küsimus samamoodi siin. ma mõistan, et liikmesriigiti on olukorrad erinevad tarbijate jaoks. mõnedes Euroopa osades, sealt, kus mina pärinen, on meil hinnad eh, kodumajapidamistele ja ettevõtetele dereguleeritud. konkurents on ja hulgimüügi hinnad on üsna madalad võrreldes teiste osadega. osades kohtades see toimib, teistel, teisel, teistes kohtades on meil hinnad reguleeritud ja loomulikult mõte ei ole selles, et me karistame kedagi, kus reguleeritud hinnad kasutusel on, sellepärast et sageli reguleeritud hinnad tulenevad konkurentsi vähesusest, ühenduste vähesusest ja kui konkurentsi ei ole, siis hinnad võiksid äh, tõusta, kui ma olen, kui mul on monopol ja hinnad lastakse vabaks, siis loomulikult ma tõstan hinda. sellisel juhul on oluline, et oleks konkurents. seega jah, hinnad peaksid olema vabad, aga me ei saa karistada neid äh, turge, kus ei ole mõistlik, sellepärast et äh, oluline on kõiki aspekte silmas pidada. ma olen rääkinud kauem kui viis minutit esimene variraportööride kohtumine juba oli. jah, see on keeruline, aga ma olen veendunud, et me jõuame parlamendis positiivse lahenduseni, mis lõppkokkuvõttes toetab konkurentsi energiaturul. aitäh, suur tänu raportöörile, juhtisite tähelepanu kõikidele olulistele teemadele teie raportis sotsiaaldemokraatide nimel proua Werner, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu eh, mõlema raporti eest. jah, peaaegu et kolm tuhat muudatusettepanekut on esitatud, aga ma olen täiesti veendunud, et eh, sellegipoolest leiame me tugeva positsiooni parlamendis, sest et väga paljudes punktides ei ole meie seisukohad sugugi nii erinevad sellised tähtsad küsimused nagu regionaalsed eh, keskused eh, ja eh, ülekandevõrgu ettevõtjate küsimused ja ka suutlikkusmehhanismid, olema täiesti nõus variraportööri ja teiste, raportööri ja teiste variraportööridega. Need regionaalsed koordineerimiskeskused, seal meil peavad olema äh, Äh, ka piisavad pädevused. väga oluline on no, muidugi see, et need pädevused oleks siis regionaalse tähtsusega, me ei taha siin äh, luua mingisuguseid paralleelseid struktuure äh, regionaalse tarnekindluse keskustega ja, ja sellest härra Karinš ka juba rääkis ja Euroopa Liidu ülekandevõrgu ettevõtte puhul on samuti esitatud muudatusettepanekuid, need liiguvad aga samas suunas, ka väikesed võrguettevõtjad äh, peaksid olema äh, selle Euroopa ülekandevõrgu ettevõtte liikmed. nüüd muudatusettepanekud, mis puudutavad ähm, äh, neid Äh, turgusid, siin on meil natukene erinevusi, mõne, paljud muudatusettepanekud näitavad väga selgelt, et äh, turusisesed meetmed, mis äh, turgu killustavad ja need, mis reservina kuskil turult väljalt poolt võetakse, mina arvan, et see on väga oluline ja väga paljud äh, minu meelest oleks väga oluline, et liikmesriigid mõtleksid, millised võimsused nad siin ette näevad. ja loomulikult õiglane ülekanne on meie jaoks väga oluline, see peab olema samuti selle võimsuse mehhanismiga kooskõlas, jah, me peame dekarboniseerima, aga loomulikult võitlema ka meie tööandjate ja töövõtjate eest nendes puudutatud riikides. struktuuri üleminek nendes piirkondades, mis on söe sest vägagi sõltuvad, seal võtab see asi kauem ja selles osas ma tahaksin eraldi lõiget näha. tarbijaõiguste küsimus on äh, minu meelest ka väga oluline. Äh, kui äh, tarbijad meie plaane ei toeta, siis nad ka läbi ei lähe ja need ei saada edu ja seega minu meelest peaks tarbijakaitsepunkte siin natukene täpsustama. erinevused on meil teisikohad prioriteetse dispatši osas. minu meelest on täiesti vale signaal, kui me taastuvate energiate puhul selle motivatsiooni äh, salvestamistehnoloogiate osas äh, eemaldaksime ja ma arvan, et sellele tuleb kindlasti mõelda ma loodan ka, et meie töö sujub hästi teiega, härra Karinš, ja ka teistega ja rõhu-, variraportööridega ma rõhutaksin, et minu jaoks äh, on siin äh, asja sisu olulisem kui kiirus, kolm tuhat muudatusettepanekut ja me räägime ju terve elektrienergia turu reformimisest, ähm, kõik on sinna kaasatud, tarbijad, äh, ametivõimud ja elektrienergia pakkujad ja seega me peaksime kasutama selleks just täpselt nii palju aega, kui meil on vaja. aitäh! ECR-i nimel härra Krasnodermski, palun. aitäh. kõigepealt üks üldisem märkus. esimene raportööride kohtumine juba toimus, ma olen muudatusettepanekud läbi lugenud ja mulle jäi silma kaks võimalikku ohtu meie mõtlemise osas, kuidas me peaksime turgu reguleerima tulevikus. me peaksime vältima äärmusi. üks äärmus oleks see, et me üritame leida ideaalset turgu, mis reguleerib ennast ise. kui ei ole mingeid väliseid sekkumisi, siis taoline ideaalne turg jõuaks ise õigete lahendusteni. varasemalt Ida-Euroopas me uskusime Friedmani või Hayekit, aga nüüd me teame, et ideaalset turgu ei ole olemas. seega see on üks oht, mida me peaksime vältima ja teine oht on see, mis on ka omamoodi utoopia, selline messianistlik lähenemine, see puudutab antud Äh, paketi kohtlemist kui viimast võimalust, et inimkonda päästa selle katastroofi eest, mille on põhjustanud kliimamuutused. loomulikult kliimamuutused on olulised ja turuteemad on olulised, aga me peame neid kohtlema ikkagi realistlikult ja tuleb silmas pidada ka tehnoloogia arengut. Lo-, seda kõike otseselt paketis pole käsitletud peame silmas pidama ka sotsiaalkulutusi ja seda, et Euroopas on majandus ja sotsiaalarengute osas ka erinevusi. erinevused puudutavad ka regionaalsete operatiivkeskuste erinevaid pädevusi ja on ka muid vastuolusid. näiteks pädevusturgude erinev kohtlemine, strateegiliste reservide erinev olukord, need on kõik teemad, mida tuleb ka väga põhjalikult kaaluda. juhiksin tähelepanu ühele muudatusettepanekule, mille ma meie fraktsiooni nimel esitasin. nimelt hinnatsoonid suhtlesime härra Borchardiga Euroopa Komisjonist eile ja tema ütles, et väga sageli komisjon ei saa kasutada teatud vahendeid kriisiolukordades. üks probleem on ringvood, mis on hiljuti esile kerkinud, seega meie fraktsioon ei taha loobuda pädevustest ja anda neid Euroopa Komisjonile. seega antud muudatusettepanek on, puudutab äh, seda, et komisjonil on teatud võimalus hinnatsoone käsitleda. aitäh ja aitäh ka raportöörile, et kompromissiga on äh, kiiresti tööd alustatud, nagu ma juba varasemalt olen öelnud, meie toetame turupõhist lähenemist ja seetõttu ma ei ole teinud ühtegi ettepanekut pädevust mehhanismide osas, sellepärast et me võimsuse mehhanismide osas, sest me siin toetame raportööri. ja seetõttu tegin ka muudatusettepaneku, mis toetab suurel määral raportööri lähenemist hinna reguleerimise osas. nüüd oh, me räägime siin ka eranditest loobumisest, et oleks läbipaistvus ja mitte diskrimineerimine ning täi-, tagatud ligipääs turule, aga ka nende pädevuste võimalik delegeerimine, see tagab, et Äh, turu integratsioon arv, arv, arvestaks ka taskustatavate energiaallikatega. nüüd, kui me ei räägi üldse turu integratsioonist, siis ei saa lõppkokkuvõttes sellest keegi kasu. nüüd regionaalne koostöö, ma leian, et need regionaalsed koordinatsioonikeskused, kuidas me neid ka tulevikus nimetama ei hakka, neil peaks olema otsuste langetamist pädevus, nagu sotsiaaldemokraadid ütlesid, see protsess peab olema kaasav, geograafiliselt tasakaalustatud, et mitte ainult äh, suurim ülekandevõrk ei otsusta seda, vaid äh, siduvate otsuste langestamisel peavad olema kõik kaasatud. nüüd äh, oluline on käsitleda ka hu potentsiaalset huvide konflikti ja nagu te teate, siis digitaalne areng on meie fraktsiooni jaoks väga tähtis. seetõttu andmehalduse standardeerimise, standardimise koha pealt neutraalne ligipääs andmetele ja nii edasi ning ka nutikate seadete kasutamine, nutimeerikute kasutamine on meie jaoks tähtis seega kulupõhine analüüsi läbiviimine viidaks veelgi aega, seega ootame raportööriga head koostööd. aitäh, nüüd kolleeg Turmes Roheliste nimel, palun. ka mina olen rahul raportööri tööviisiga me üritame seda lahendada professionaalselt. turg peab olema võrdne, läbipaistev ja ületama riigipiire. me peame lõpetama need toru, turu moonutused. süsi ei maksa nende saastamiste eest, mida ta korda saadab on kõik need toru, turumoonutused ja senikaua, kuni nad äh, olemas on, oleme me turul, kus on vale hind. kolmkümmend eurot ei ole kellegi jaoks see hind, aga miks meil on see kolmkümmend eurot, sellepärast et meil on liik-, võimsus. miks see on, see on sellepärast, et äh, kasutatakse jätkuvalt sütt ja tuumaenergia ka oma saastamise eest ei maksa. see on asja tuum, mida tuleb muuta. me peame nendest moonutustest vabanema ja senikaua, kuni need moonutused alles on, on täiesti ebaõiglane karistada seda ühte ressurssi, mis ei saasta ja ei jäta sellist negatiivset pärandit ehk siis taaskasutatavaid allikaid võrreldes teistega. see on oluline ausust silmas pidada ja see ei puuduta ainult Euroopa turge, vaid meil on vaja ka võrdsust Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu väljaspoolt, kui me tahame, et on Bulgaaria süsi, mida ei saa kasutada, sest me toome sütt sisse Serbiast või kas me tahame Montenegro energiat, millele ei kohaldu Euroopa Liidu reeglid mida viiakse Itaaliasse, siis Itaalias on puudu. meil on vaja sellist äh, õigusakti, mis hõlmab ka Euroopa Liidus väljaspoolt. nüüd see DSO-de küsimus ja kõik teenused ja reservide küsimus, need peavad olema turulähedased ja seda kõige läbipaistvamal viisil. kolmandaks elektrituru majanduslik mõõde, seega meil peavad olema suuremad geograafilised piirkonnad, me peame suutma neid ka reguleerida ja meil on vaja rohkem kui ainult koordineerimist, meil on vaja ka otsustamist teatud konkreetsetes piirkondades, aitäh! aitäh, proua Ernst Kuue nimel vedas, et aevastasin just enne vahetult, ütleb proua Ernst. aga ka mina tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri, kuid ma paluksin siiski, et oleks mõistlik, kui mõned teemad ja sellega seotud muudatusettepanekud ja kompromissid täpsemalt kokku panna ja grupeerida neid ja neid üheskoos rääkida. siin on üsna palju artikleid ja lõike, mis ühte kokku kuuluksid. kui me temaatiliselt läheneksime sellele asjale, siis me saaksime need teemad kõik üheskoos läbi vaadata ja võib-olla oleks niimoodi variraportööride kohtumisel lihtsam, selle asemel, et me siin tükk tüki haaval edasi liigume. lihtsalt see oli minupoolne palve. kui te küsite, et mis meie fraktsiooni jaoks kõige olulisem on, meie jaoks on kolm asja olulised. kõigepealt äh, tarnekindlus ja varustuskindlus, teiseks üksikisiku juurdepääs elektrienergiale et äh, keegi ei jääks kõrvale ja et kõik saaksid seda endale lubada ja kolmandaks meie kliimaeesmärgid. sellel kõigel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui me selles kahes äh, kogu meie maade ajal kõige olulisemates dokumendis üldse siin läbirääkimisi pidame, peame, aga samas teeme näo, et kliimaga seonduvad asjad on mingisugune kõrvalteema. ja sellepärast ma arvan, et me peaksimegi nii-öelda kolmnurga läbi lähenema sellele asjale vot see oleks õiglane, kõik muu on lihtsalt äh, tühjad sõnad õiglase osas. turu killustamine, ma ei äh, oleks ise samu äh, sõnu kasutanud, mida ütles härra Turmes, aga tal on tegelikult õigus. ma ei ole sisuliselt sellega sugugi nõus. ja nüüd need reservvõimsused sellest me oleme juba rääkinud. me oleme liikunud teie suunas natukene, aga peame lõik lõigu haaval Äh, lõike lõikehaaval läbi vaatama selle. meie jaoks äh, on see ajutine, kõige viimane lahendus ja ma arvan, et see tuleks siduda teiste asjadega. väga palju ettepanekuid on tehtud, mul oleks hea meel, kui me saaksime neid komplekside kaupa hääletada. nüüd strateegiline reserv, ka selle üle on mul hea meel, ma tean, et Saksa lahendus ei ole maailma parim, aga äh, sada korda parim, ütlen otse, kui paljud teised ja hea meelega liiguksin selles suunas siis edasi. ja nüüd äh, elektrienergia turu põhimõtted, äh, need, millest kõik räägivad, no äh, kindlasti tuleb siin rääkida siis dekarboniseerimisest ja kütteenergia vaesusest teatud majapidamistes me peame mõtlema kindlasti tõhususele meie elamutes ja nii edasi. Need on need põhimõtted, millest tuleks selle printsiidi, printsiibi puhul kinni pidada ja siis äh, meie oleme seisukohal, et kõik turul osalejad peavad äh, äh, panustama tasakaalustatud turule. see tuleb väga selgelt välja öelda. me ei taha, et tasakaalustamise nõue välja võetakse, aga mitte tasakaalus turust nagu te saate, meie toetame eh, salvestamist, sellest tuleb rääkida, Saksamaal on tehtud nii suuri samme edasi, aga mitte lõpuni pole mindud seda teed, kuna seadust muudeti vahepeal, see on suur viga ja täna just oli eh, Saksamaal ajalehtedes uudis, et Saksamaa ei suuda kliimaeesmärkidest kinni pidada, see on seotud viimastel aastatel läbi viidud energiapoliitika suure muutusega, sellest tuleb rääkida, ma ütlen teile otse ja ausalt, äh, tuuma ja söeenergia jääbki prioriteediks muidu ja sellepärast on meil vaja salvestusmehhanisme. direktiivi kohta veel nii palju, loomulikult me tahaksime teada, mida see kodanikuenergia täpsemalt tähendab, nagu ka küttevaesus, reguleeritud hinnad, kas liikmesriigid saavad selle ise otsustada, tarbijaõiguste kaitse ja igal pool peaks olema kaasatud ka sõltumatu ombudsman. Like to... suur tänu. nüüd ülejäänud kõnelejad, härra Levandovski, palun. suur tänu, Kristjanis, eh, edu sulle nende kolme tuhande muudatusettepaneku läbivaatamisel. ma veetaksin nüüd kohe sellele eh, maagilisele numbrile viissada viiskümmend eh, kui heitenormi standard kui me seame sellise heitenormi standardi, siis äh, see tähendab otseselt äh, seda, et enamus äh, elektritootmisjaamu jäävad sellest välja, sealhulgas riigis nagu minu koduriik. ja üleminekuperioodid siin ka eriti midagi ei aitaks, see on fakt. see tähendab seda, et need riigid muutuvad järjest rohkem impordist sõltuvaks ja kasvav impordi äh, sõltuvus ei peaks küll olema Euroopa seadusandluse eesmärgiks. see on äh, karistuseks äh, ka veel mõnedele riikidele, sealhulgas ka jällegi minu kodumaale, äh, trahvitakse nende kliima eesmärke, me oleme üle läinud või ponnistame selle nimel, et üle minna nii-öelda puhtale söeenergiale. ja kui teatud sellised parameet-, parameetrid on üle liiald-, on liialdatud, siis sellega karistatakse neid riike. proua Juuso, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada härra Karinšit, meie raportööri ma tahaksin rääkida nüüd konkreetselt nendest muudatusettepanekutest. meie peamised ettepanekud on keskendunud hinnakujundusele. meie tahame tagada stabiilsust turul. hinnakujundus iga veerand tunni tagant. on väga palju liikmesriike, kellel on äh, plaanis uued ühendused ja seda ei tohiks unustada me peame keskenduma turgude avatusele ähm, omavahel seotud võrkude pärast. minu meelest on see väga tähtis, kui me tahame tõesti luua võrdsed mängu, mängureeglid kõigile ja tagada õigluse. komisjon on võtnud oma ettepanekust eelisjaotuse välja, aga võib-olla võiks seda siiski kaaluda. Äh, me oleme toonud sisse mõned üldised põhimõtted, mis on seotud võrgutariifidega, investeeringud, äh, käitamiskulud, äh, ka see võiks olla kriteerium, kas ettevõte on, kas ettevõtet juhitakse vastavalt äh, headele juhtimistavadele. Need asjad võiksid olla defineeritud üldisel tasandil, neid ei tohiks jätta mm, põhivõrgu ettevõtjale CO kahe Äh, heitenormi standardi osas ma olen nõus Levandovski, härra Levandovskiga ja me peaksime jätma selle liikmesriikide otsustajaks, et nad saaksid äh, reservvõimsusmehhanisme kasutada teatud äh, keskuste säilitamiseks. nüüd elektrienergia turu reguleerijad, nendel võiks olla selline pädevus, et liikmesriigid saavad iseenda elektri poliitika välja arendada, me ei sea sugugi küsimärgi alla neid äh, Äh, aga tegelikult peaks see olema võib-olla natukene äh, tasakaalustatum. nüüd äh, piirkondlikud energiakogukonnad, selle definitsiooni peaks jätma jällegi liikmesriikidele ning lisaks sellele peame me suutma elektrienergia hinna suuri kõikumisi vältida. mis puudutab nüüd tarnet, siis selles osas tahaksime me näha, et võetaks vastu meetmeid ka selles osas, kui meil ei ole võrgud ühendatud vähemalt poole osas, viiekümne protsendi osas, siis Hispaania ei suudaks täita kõiki eesmärke. taastuvenergiale seatud eesmärgid, selles osas me liigume õiges suunas, aga palju sellest võimsusest läheks kaduma, kui meie võrgud ei ole ühendatud? suur tänu, proua Griffin. suur tänu, härra esimees. ma toetan sotsiaaldemokraati variraportööri proua Werneri ambitsioone äh, jah, energia ja kütte vaesuse vastane võitlus on meie jaoks väga oluline, me peame kaitsema neid kodanikke, kes ei suuda endale seda lubada. kui me lülitame välja haavatavad tarbijad, siis see ei saa olla kunagi õigustatud. normiks peab kujunema see, et, et äh, klientidele antakse kogu aeg ülevaadet selle üle, et äh, kas nad ei võiks, et nad võiksid oma lepingut muuta, kui tingimused on äh, soodsamad. Cornelia e, e, Ernst, praegu me tegeleme just nimelt selle küttevaesuse defineerimisega. me näeme siin ka võimalust toetada e, kohalike energiakogukondade edasiarendamist. me peame jõudma selleni, et, et selles energia üleminekus on kodanik aktiivne tegelane. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaaegu et pooled Euroopa kodumajapidamised võiksid Äh, taastuvenergiale üle minna. seitsekümmend viis protsenti sellest võiks tulla sellest, et on lülitud, et lülitatakse ennast kohalikku võrku. Äh, me peame oma emotsioonid seama õigele tasandile, sest et kodanikud peavad olema elektrienergia ülemineku keskmes. puhas, taskukohane elektrienergia kõigile. suur tänu. suur tänu, proua Griffin. proua Niibler suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin ka tänada meie vari-, meie raportööri, kellel on tõesti väga raske ülesanne, aga ma arvan, et tema juhtimise all sujub see kõik väga hästi. edu teile! ma tahaksin rääkida neljal teemal eh, ja reklaamiks siis oma muudatusettepanekuid. kõigepealt ähm, reservvõimsusmehhanism, sellest kolleegid juba rääkisid. mina olen näinud siin ettepaneku äh, nende välja võtta ka see viissada viiskümmend grammi, äh, sellepärast et ma arvan, et kui me räägime võimsusmehhanismidest, äh, siis äh, selle läbi ei peaks kliimapoliitikat ajama. me oleme seadnud endale kliimapoliitilised eesmärgid. heitkogustega kauplemise süsteem on praegu ju arutelul kolmepoolsetel läbirääkimistel, milline selle tulevik välja näeb ja ma arvan, et reservvõimsuse mehhanismide puhul ei rää-, ei peaks me rääkima millestki muust kui tarnekindlusest paindlikkus, kui tekivad katkestused ja pudelikaelad turul, meil on vaja kiireid paindlikke lahendusi ja seega ma olen ka selle vastu, et need asjad omavahel kombineeritakse. rahvamajanduse vaatevinklist ei ole ka see mõistlik ja see tähendaks kõrgemaid hindu lõpptarbijatele ja minu meelest äh, see ei oleks õige tee, kui äh, jõujaamad ennast kinni peaksid panema. nüüd Euroopa põhivõrgu et-, põhivõrgu ettevõtja või ülekandevõrgu ettevõtja. selles osas on minu meelest hea meel, hea see, et äh, tuleb neid põhivõrguettevõtjaid Euroopa Liidu tasandil ka toetada, ma olen proua Werneriga ka selles mõttes siinkohal nõus, et kindlasti need väiksed ja de minis, minimis äh, tarbijad, need, kellel on vähem kui sada tuhat äh, klienti, peaksid siit jääma välja sellepärast äh, minu meelest ei ole see praegu õige, arvestades ka olukorda Saksamaal praegu. järgmine punkt. Äh, nüüd need eelisjaotussüsteemid, äh, mina arvan, et komisjon ei peaks nende osas otsustama ja vii-, järgmine punkt, ma tean, et aeg kaob, need piirkondlikud operatiivkeskused äh, minu meelest, eh, nii nagu kolleegid ütlesid, pole mingisugust põhjust neid hakata lisaks looma. ja ma arvan, et see tekitab ainult eh, topeltstruktuure, mina siin mingisugust lisandväärtust ei näeks ja sellepärast tegin ettepaneku see mõte välja võtta. suur tänu. härra Lopes, palun suur tänu, härra esimees. see turu ümberkorraldus on äh, vajalik selleks, et äh, uuesti sõnastada seadusandlus, mis õigeid hinnasignaale välja ei saatnud. me peame integreerima uued turule sisendajad. ja loomulikult arvestada ka taastuvate energiaallikatega. meil on vaja õigeid hinnasignaale pikas ja keskpikas perspektiivis, et, et investe-, investoreid kaasata. ma tahaksin mainida paari punkti, kõigepealt reservumismehhanismid taastuvenergia kasutamine praegu on väga erinev, kuid see ei tähenda seda, et seda saaks kasutada välja vahen-, välja vabandusena saastavatele energiaallikatele üleminekuks. Äh, saastuvad energiaallikad peaksid olema meie viimane võimalus, eelisjaotus tuleb siit välja võtta, komisjoni ettepanek on äärmiselt konservatiivne ja vähemalt äh, peaks arvestama äh, väikeste jõujaamade võimsust ja, ja teiste olukorda, kes turul võib-olla suurtega konkureerida ei jõua, kuid äh, toodavad puhast energiat. me ei tohiks äh, toetada ja prioritiseerida elektrienergiat, äh, mis saastab keskkonda ja seda puhaste energiaallikate arvelt. ühendused see on tõesti äärmiselt oluline, kui me tahame, et kujuneks välja elektrienergia, vabandust, energiaühisturg ja direktiiv viitab sellele, et äh, tuleb kaitsta haavatavaid kodanikke. tagada tuleb see, et äh, neid kaitstakse, et nendel on juurdepääs äh, elektrienergiale, kui nad ise ei suuda seda endale lubada. soovin raportöörile kõike head läbirääkimistel. kas Euroopa Komisjon sooviks sõna direktor Burkhardt, te olete peaaegu ka juba nagu meie komisjoni liige iga päev siin energeetika peadirektoraadis, nii et sõna on teil. suur tänu, härra esimees. täna hommikul juba siin on korratud seda, et esitatud on kolm tuhat muudatusettepanekut ja tõesti, mõni võiks selle peale arvata, et midagi on nüüd läinud väga viltu nii Euroopa Komisjoni ettepanekus kui ka raportööri raport võiks olla kehv ei, mina arvan, et tegelikult on see hoopis väga positiivne näide, see on positiivne, et on esitatud nii palju muudatusettepanekuid. see rõhutab nimelt seda, kui oluline see reformipakett on, milline on selle tähtsus meie majanduste jaoks, meie ühiskonna jaoks laiemalt. ja sellepärast komisjon tervitab igati seda äärmiselt intensiivset tööd, mida on selle teema kallal teinud antud komisjoni liikmed Euroopa Komisjon tervitab eh, kindlasti ka seda, et enamus muudatusettepanekuid kiidavad, kiidavad heaks komisjoni lähenemise, nimelt et süsteemselt tuleks eemaldada tõkkeid turu eh, integreeritusele ja tarbijate kaasamisele ja et tegemist saaks tulevikus olema turupõhise lähenemisega. jah, härra Krasnodebski, ideaalne turg on ainult kirjas õpiraamatutes. tegelikus elus eh, ideaalset turgu olemas ei ole ja sellepärast me üritasimegi leida äh, tasakaalu selle vahel, et avame turud, äh, tagame suurema konkurentsi turgudel ja samas selli- ja et toimuks energiasüsteemide integratsioon, aga samas oleme me toonud äh, sisse ka mõned tagatised ja nendest kõige olulisem on kindlasti äh, see reservvõimsuse mehhanism. täna hommikul on räägitud ka sellest ja tundub, et äh, komisjoni liikmete seisukohad lähevad lahku, nimelt kliimaeesmärkide tähtsus siin ütleksin komisjoni poolt selgelt välja, et loomulikult äh, kliimapoliitikal on äh, seos äh, energiasüsteemidega. kogu meie ettevõtmine, see, mille me oleme välja pakkunud, lasub sellel, et me tunnistame seda, et energiasüsteem täna Euroopas on üks suurimaid keskkonnasaastajaid. ja seega esimest korda tõesti, me pingutame selle nimel, et taastuvad energiaallikad oleksid integreeritud meie turule ja et energia tõhusus äh, oleks äh, tagatud juba enne taastuvate energiate kaasamist, nii et me üritame äh, kliimapoliitikat niimoodi toestada. siis räägiti siin heitkoguste süsteemist, jah, et meil on tegelikult teistsuguseid süsteeme, võimsuse öö, hüvitamise skeem ja viissada viiskümmend grammi, ka see mitu korda olnud arutelul täna juba, aga komisjoni jaoks on selge, me ei saa anda avaliku sektori toetust tulevikus läbi selle mehhanismi kõige rohkem keskkonda saastavatele jõujaamadele. ja ma toetan äh, siin seda, mida ütles proua Werner, me ei saa pöörata pilgu ka sellelt, et meil on nelikümmend kaks äh, väga intensiivselt äh, söe põhjal töötavat, äh, energiat tootvat piirkonda. me peame neid piirkondi aitama, neid toetama, et nad saaksid ümber kujundada ennast, minna üle vähem saastavatele või, või siis hoopis mitte saastavatele ärimudelitele ka ja teha seda ka nii, et see on sotsiaalselt vastuvõetav ja kutsuksin selle komisjone, komisjoni liikmeid tulema üheteistkümnendal detsembril Strasbourgi, kus me käivitame teie komisjoni esimehe toetusel uue platvormi, meie eesmärgiks on selle platvormi läbi nii rahaliselt äh, kui ka oskusteadmistega välja arendada uued kontseptsioonid. nagu ma ütlesin, detsembris see käivitatakse, kui te Strasbourgi tulete ja kui teil üheteistkümnendal detsembril kuueteistkümnest äh, kaheksateist kolmekümneni juhuslikult vaba auk on, siis tulge meie üritusele. aga nüüd siis äh, mõned konkreetsemad küsimused. piirkondlikud talituskindluskoordinaatorid, ROK-id, äh, meie jaoks ei ole oluline, kuidas me neid nimetame. ma tunnistan ja ma olen seda ennegi juba öelnud et selle talitus või operatiivsõna kasutamine ei ole päris õige valik olnud komisjoni poolt. me ei taha hakata kindlasti mitte sekkuma igapäevaselt põhivõrguettevõtjate töösse. seega me toetame seda, et muudetakse selle nimetust, nii nagu raportöör välja pakkus, et neid nimetatakse siis koordinaatorkeskusteks sest nagu te teate, nõukogus praegu räägitakse teisest nimest tarnekindluskeskustest, komisjon eelistab selgelt äh, härra Karinži varianti ehk piirkondlikud koordineerimiskeskused. ma tean, et siin ei ole üksmeelt komisjonis ka selle, nende keskuste pädevuste osas ja mulle meeldis see, et proua Kallas ja proua Werner ja härra Turmes äh, meile toetust avaldasid selles, et mõned tõesti puht piirkondlikud otsused tuleb langetada piirkondlikul tasandil ja, ja neid ei tuleks tuua põhivõrguettevõtja tasandile. ja nüüd kauplemistsoonid, proua Niibler ütles, et komisjon ei peaks sekkuma härra Krasnodebski ütles, et äh, jällegi, et komisjonil peaks olema pädevus, minu meelest mõlemal on õigus, aga tegemist on mõlema arvamuse puhul äärmusliku arvamusega. tegemist ei ole sugugi mitte ainult tehnilise küsimusega, see on äh, ka rangelt poliitiline, see pakkumispiirkonna küsimus. ja mina arvan, et liikmesriigid tuleks kaasata rohkem, enne kui komisjon saab midagi ette võtta ja kui äh, hakkab välja kooruma, et mis sellest tuleb. ja nüüd äh, jaemüük, selles osas mul on mõned äh, küsimused. hinna reguleerimine, märkused, hinna reguleerimine. selge on see, et jaeturgudele ei ole midagi halvavamat kui hinna kujunemisse sekkumine ja igasugused erandid selles osas, mida me lubaksime, viib liialdusteni ja selle kontseptsiooni õõnestamiseni. ma arvan, et me peame jääma seatud ambitsioonide tasemele ja poliitika tuleb hoida elektrienergia hindadest eemal. ja eh, hinnad peavad alluma konkurentsile. konkurents on kõige parem viis hindu alandada või vähemalt neid mingisugustes raamides hoida. ja nüüd eh, Euroopa ülekandevõrgu ettevõte ma olen täiesti nõus, et selle liikmelisuse avamine on vajalik ja komisjon on juba astunud selles suunas ka vajalikke samme. nimelt oleme loonud Euroopa TSO-de assotsiatsiooni, uus äh, kontseptsioon on väljaarendamisel ja teie muudatusettepanek on õige, see tuleb avada kõikidele põhivõrguettevõtjatele ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me siis seda reguleerima hakkame. aga vähemalt meil praegu toimuvad väga konstruktiivsed arutelud ja lõpetuseks üks märkus, proua Griffin, suur tänu selle toetuse eest, mida te üles näitate eh, kohalike energiakogukondade osas. probleem on sõnastuses. ei ole see päris selge ja me tahame seda natukene parandada, sest et eh, on tõlgendatud meie sätteid äh, Ehm, niimoodi, et eh, võiks olla võimalik isegi kuritarvitada seda kontseptsiooni ja mul on väga hea meel, et te selle kontseptsiooni välja tõite ja panite õigesse konteksti. suur tänu, härra direktor. suur tänu komisjoni eh, professionaalsete eh, märkuste eest meie fraktsioonide sõnavõtjatele kommentaariks professionaalid, eksperdid on alati teretulnud. nüüd tuletaksin meelde, vabandust, härra Karinš. Summarising all the discussion. kogu arutelu kokkuvõte. suur tänu, suur tänu eriti variraportööridele. üks kommentaar äh, meil oli esimene variraportööride kohtumine, kulutasime poolteist tundi, rääkides artiklitest üks ja kaks, mis on subject matter ja scope, millest me siin üldse räägime. artikkel kaks on definitsioonid. raske teema, ma ei hakka artikliga, ma, mõte oli, et variraportöörid tegeleksid teemadega, mis ei tekita poleemikat me oleme poliitikud, me leiame poliitikat igal pool, pole-, po-, poleemikat igal pool. Äh, kõik teemad, võimsuse tagamise mehhanismid, äh, bilansivabastus, äh, kõik need teemad, võtame teema kaupa lihtsalt. me ei ole eraldi maailm, kõik, kes räägivad räägivad mingist konkreetsest murest, mis on ka väga reaalne ja paljud muudatusettepanekud ei olegi nii väga erinevad minu meelest, mitte nii väga poliitilisest värvingust sõltuvalt. Need muudatusettepanekud pigem on seotud meie piirkondadega, mida me esindame kui poliitikud. seepärast põhjus on see, et need on väga reaalsed mured nii et mõnedes Euroopa osades äh, Iberia pool, poolsaarel näiteks võrkude vahendused, ühendused on tõeline probleem selleks, et turg hakkaks toimima. see on seotud piiriüleste voogudega, äh, võimekusega, hindade dereguleerimisega, kõik see on terviklik osa kokkuleppest. Need, äh, kes esindavad söe piirkondi tuleb mõista. meil näiteks, äh, minu koduriigis on null äh, söeenergeetikat, nii et äh, justkui ei tunneks selle vastu huvi, aga tegemist on ka sotsiaalse teemaga, sest on inimesed, kes töötavad. kuidas seda üleminekut siis ellu viia? keegi ju ei võitle põhimõtte vastu, et üleminek peab toimuma, aga kuidas, selles on küsimus ja ma arvan, see on vägagi reaalne probleem. nüüd komisjoni roll Äh, hinna piirkondades. jah, muidugi meil on tehniline turupõhine teema. aga kui ma räägin äh, regionaalsetest äh, keskustest ja rääkides, et see ei ole nüüd poliitiline teema, insenerid ütlevad tegelikult, ütlevad, et üldse mingisuguseid hinnaalgoritme ei olegi vaja ja asjad on, lähevad siis hästi. keegi siin Nobeli preemiat taha ei saada meie parlamendis, nii et ma ei räägi mitte parimast tehnilisest lahendusest probleemile, mis annaks absoluutselt korrektsed signaalid turule, sest see ju suurendaks Euroopa mõnedes piirkondades äh, elektri hinda oluliselt nii et siin on kindlasti ka poliitilised aspektid ja neid tuleb kindlasti hinnata tuleb leida lahendused, mis toimivad. aga toetan ka seda, mida komisjon rõhutab, et esikohal peab olema turg. kui turg hakkab toimima ja saadab õiged signaalid, siis me saame ka üle nendest raskustest, mis meil praegu on, mis on füüsilist laadi praegu sageli. minu koduriigis Lätis näiteks kümme aastat, viisteist tagasi olime täielik energiasaar võrreldes teiste Balti riikidega, nii pal-, elektri kui gaasi osas tänu BCI-dele on meil nüüd paremad ühendused Põhjamaade naabritega, kes on osa nüüd Nord Poolist, energiaturust, käisin Oslos just hiljuti ja saan aru, kuidas see turg nüüd praegu toimib ja küsimus ongi, et sellest toimib väga hästi, sest tingimused on täidetud, ühendused on olemas, tootmise erinevad allikad on olemas kogu süsteemis ja ei ole füüsilisi ja kultuurilisi tõkkeid äh, turul, sest äh, kõik need riigid seal turul on iseenesest äh, vaba turu orientatsiooniga. mõeldes, et riik alati eksib ja turud alati panevad asjad paika. ja kui selline mõtlemine on, siis see ka toimib. ja mõte ongi selles, et see saab toimida ja me peame üle saama nendest füsi-, füüsilistest tõketest ja poliitilistest tõketest, mis äh, takistavad selle toimimist. see on suur töö meie ees ja ühtlasi ka põnev ja mulle väga meeldib kõigi variraportööridega koostöö. suur tänu, esimees, ma ei osalenud selles arutelus, aga võin teile öelda, et see arutelu oli tõesti suurepärane, suurepärane ja väga oluline teema võib-olla selle ameti jaok-, ametiaja jaoks meie komisjonis, nii et ma tänan väga selle suurepärase arutelu eest, suur tänu komisjonile samuti. üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist toimub hääletus ITRES. see on esmaspäevane päev Strasbourgis, kui ma õigesti mäletan. esmaspäev Strasbourgis, õige. pidage meeles, olge valmis. järgmine teema. väga õigel ajal täpselt õigel ajal, vabandust. vabandust, härra esimees, kas me tõesti peame hääletama Strasbourgis, kas ei ole mitte mingisugust äh, muud võimalust, need hääletused ja see on väga pikk äh, hääletus, Strasbourgi nädal on lihtsalt nii palju tööd äh, et äh, detsembris viimasel Strasbourgi nädalal sellel aastal jällegi hääletame. kas seda ei võiks teha tavaliselt Brüsselis tavakoosolekul, palun? tegelikult äh, on viimased kuus kuud juba olnud see meil päevakavas. Kuu-, nädalat septembri algusest saadik, see oli meie, meil päevakorras ja, ja me ei leidnud lihtsalt teistsugust lahendust et meil lihtsalt ei ole teist võimalust, kui me tahame sel aastal sellega valmis saada. kui me Strasbourgis ei hääleta, siis äh, peaksime lõpetama jaanuaris. aga me, aga komisjoniga teeme ju koostööd ja me lubasime, me ütlesime algusest peale, proua Niibler, me ütlesime, et me tahame lõpetada novembri lõpuks. see oli võimatu sest oli liiga palju muudatusettepanekuid, liiga palju tööd. tahtsime lisada siis kaks nädalat. siis jõuamegi üheteistkümnenda detsembrini, need on olulised nädalad, töötamaks kompromiss muudatusettepanekute kallal sellise väga fantastilise teema osas on ka veel muid asju, mis tulevad üheteistkümnendal detsembril hääletusele, neli teemat tegelikult nii et ma saan teist aru ja põhimõtteliselt on teil õigus, me tahame seda ära hoida, aga lihtsalt, kui me tahtsime sellel aastal lõpetada, siis nii ongi. aga nüüd läheme kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. Euroopa Liidu energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, uuesti sõnastus. meie raportööriks on kolleeg Morten Helvek Peterson see ettepanek on muidugi osa puhta energiapaketist. see on tihedalt seotud teiste teemadega, eriti just sellega, mida me praegu arutasime. energiaturu läbivaatamine on kõik seotud Atseriga ettepaneku eesmärgiks on ajakohastada Atseri määrust selleks, et hakkama saata uute ülesannetega, mis on ametil ja viia määrus vastavusse muudatustega elektrienergia turu eeskirjades. nelisada kaksteist muudatusettepanekut, nii et meil on vedanud seekord. Martin, sul on vedanud. Kristjanisel on olukord natuke teine me rääk-, tegemist on ameti pädevuse ja otsuse protsessiga ja sõna saabki raportöör. suur tänu, esimees. Teil on tõepoolest õigus. meil äh, ei ole nii kohutavat hulka muudatusettepanekuid nagu härra Karinšil, aga esi, esiteks tahan tänada variraportööre nende panuse eest ja kokkuvõttes äh, olen ma üsnagi optimistlikult meelestatud. Äh, meie edu prognoos on päris hea, hea määruse osas äh, konstruktiivseid ettepanekuid on teinud kõik variraportöörid, meil esimesed tehnilised kohtumised näitasid, et jah, need elavad, aga siin on ka, on ka põhjust optimismiks. koht, käisin Asseris paar nädalat tagasi statistika, mida nad näitasid, näitab põhimõtteliselt, et kui et, et, et energiavood lihtsalt katkevad, meil ei ole siseturgu energia alal. arvud näitavad seda selgesti. on nii palju takistusi, niipea kui me piirini jõuame ja siin tuleb midagi ette võtta ka eelmine teema on sellega väga tihedalt seotud ning samuti Atseri pädevuse küsimus. meil oli palju juhtimise teema küsimusi, direktori pädevus, hääletusõigused, kas ähm, kas tuleks makse, kaks lõivusid koguda, see on kõik administratiivne problemaatika aga ma olen üsna kindel, et meil õnnestub äh, saab jõuda kompromissini. meil olid ka regionaalsed teemad, nagu eelmise, eelmise teema puhul. et kas seda peaks nüüd kutsuma ROX-iks või RCC-ks? igal juhul tuleks siduvaid otsuseid saada teha, et meil oleks rohkem piiriüleseid energiavoogusid ka selle teema puhul on see tähtis, et, et me turu ülesehitusega tegeleksime, et meil oleks ka jä, jä, vastavus ja järjepidevus. nii et kokkuvõttes tahaksin öelda, et ähm, ma olen üsna kindel, et meie arutelud olid päris head, aga esiteks tahaksin tänada raportööre väga konstruktiivse lähenemise eest. suur tänu. suur tänu, kolleeg proua Niibler Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees. esindan Werner Langenit täna. ta on hõivatud teises komisjonis, palub end vabandada, aga saatis oma märkused mulle ja ma tean siis, mida ta öelda tahab, esiteks ta tahab tänada esimese kohtumise eest, mis oli vara, variraportööridel sel nädalal ja tema nägemus on see, et esimene arutelu ei tekitanud raamistikku kompromissideks paraku esialgu. tal on kahju, et äh, mõne, et, et, et sisulisi teemasid ei saanud lahendatud veel, kuid ta usaldab raportööri ja tal, ta on kindel, et järgmisel rap-, variraportööride kohtumisel Strasbourgis kahekümne kolmandal oktoobril õnnestub juba olulisemaid asju arutada. ta tahaks kasutada ka võimalust siinkohal selgitada Rahvapartei seisukohta, neli punkti kõigepealt, siseturu sühe-, süvendamisel elektri vallas Atser vajab tugevdamist, pädevuse laiendamine peaks piirduma ainult piiriüleste juhtumitega või vaidlustega, teiseks otsuse protsess peaks äh, toimuma kahe kolmandiku enamusega. kolmandaks, ena-, ametis pädevus regulatiivse ja juhtimisstruktuuri ja direktori vahel, need pädevused peaksid olema selgelt jagatud ja lõpetuseks, härra Langen, finantsraskused, äh, nende osas äh, ei saa nendega tegeleda lihtsalt äh, lõivude tõstmisega äh, lõivusid saab küsida ainult siis, kui tegemist on spetsiifiliste tegevustega, need on siis meie variraportööri neli peamist märkist, märkust. härra Langeni poolt ja järgmisel variraportööride kohtumisel loodab ta siis kon-, konstruktiivseid öö, äh, tulemusi. suur tänu ja nüüd kolleeg Pohe sotsiaaldemokraatide nimel tänan väga. me võiksime oma märkused jagada kaheks. kõigepealt tuleb suurendada pädevust piiriülestes küsimustes, mis nõuavad regionaalset koordineerimist ja teiseks üksikud öö, äh, osalised, direktor, nõukogu ja nii edasi. mina toetan, et suurendaks äh, Atseri pädevust ma arvan, et peaks olema võimalus sekkuda, kui turu äh, organiseerija või regionaalne keskus tegeleb piiriülese teemaga ja rikub Euroopa Liidu õigusakte, amet peaks samuti olema suuteline saama turuosalistelt infot. ta peab saama täielikult äh, oma tööd teha ta, tema ots-, ta peab olema suuteline oma otsuseid ka jõustama. toetama, toetan ka regionaalse koostöö tõstmist tervikuna, tänu millele turgude toimu-, toimimine ainult paraneb ja kulud ahanevad. regionaalsed keskused, mis on äh, määruses kirjas, on üks kesk-, võimalustest selle saavutamiseks hulgiturg on järjest rohkem äh, omavahel ühendunud ja see on üks parimaid tingimusi selle turu toimimiseks, kuid nende kolme võtmeteema osas on meil puudu nii inim- kui finantsvahendeid. paar nädalat tagasi Morteniga käisime Ljubljanas kohalikus keskuses, Atseri keskuses ja seal on selgelt puudu ressurssidest. amet peaks äh, kindlasti saama piisavad inim- ja finantsvahendeid selleks, et oma tööd teha. ma teeksin ettepaneku, et nad võib-olla peaksid kehtestama mingisugused tasud osana turust. ja teiseks, sõltumatus, ametisõltumatus, ka seegi on tähtis haldusnõukogu liikmed ei tohiks sõltuda poliitilistest instruktsioonidest ja direktor peaks samuti olema sõltumatu. ma arvan, et äh, direktori nimetamine peaks äh, samuti olema üks Euroopa Parlamendi ülesandeid, nagu see on ka teiste ametite puhul on vaja piisavat jõudude tasakaalu, kui me anname neile suurema pädevuse, siis peab olema ka suurem vastutus. see on vaja kindlasti ära lahendada. suur tänu. nüüd ECR-i nimel härra Henkel, meie aseesimees. tänan väga esimees, kolleegid, ma arvan, et see on tähtis äh, teema, see on lahut-, lahutamatu osa energiapaketist. Euroopas üldiselt me oleme väga uhked oma ühtse turu üle, kuid meil ei õnnestu sammugi lähemale saada ühtsele energiaturule Euroopas. me räägime, kui tähtis on regionaalne koostöö aga ometi terves Euroopas ainult äh, Rootsi ja Norra teevad energiakoostööd ning Saksamaa ja Taani, sest nad on sunnitud nii tegema. vaatamata meie ühenduste eesmärkidele füüsiline vool liikmesriikide vahel jääb endiselt väga madalaks. ja selle teemaga tegeldes olen ma näinud, et vaatamata sellele, kas me räägime Berliinist, äh, Pariisist või Varssavist, suur enamus eriti Äh, protektsionistid äh, kaitsevad eelkõige riiklikke huve ja see on kahetsusväärne. daamid ja härrad, kutsun teid üles protektsionismi kõrvale jätma selles teemas, meil on vaja tugevamat Euroopa Energiaametit selleks, et me võib tõesti tekkida ühtne energiaturg. regionaalseid koostöökeskusi on vaja selleks, et piiramatult võiks äh, energia voolata ja oleks tagatud varustuskindlus me kõik räägime energia kallist hinnast Euroopas. kui odavam ja puhtam energia naabritelt ei pääse meie turgudele, kui me surgeme piirid protektsionistlikel põhjustel ja väidame, et see on julgeoleku või tarneprobleemide tõttu, siis me iial ei saavuta konkurentsivõimet ja madalamaid hindu tarbijate jaoks. liikugem kõik edasi ühise eesmärgi suunas, milleks on energialiit kus on ähm, jõuline energia sisu, kus meil on tagatud varustuskindlus, kus meil on parem regionaalne koostöö, parem konkurentsivõime, madalamad hinnad kõigile tarbijatele Euroopas. ja komisjoni ettepanek, vaatamata mõnedele puudustele, äh, minu jaoks on samm õiges suunas, ärgem seda siis lahjendagem. ja lõpetuseks, kui, kuivõrd raportöör tänas variraportööre, siis tahaksin omalt poolt tänada raportööri ja, ja kolleege nende koostöö eest, kuid lisaksin, et me ei suutnud siiski selle teemaga lõpule jõuda, me ei saaks ilma meie abiliste kaastöötajateta, nii et ma tahaksin neid samuti siinkohal tänada. suur tänu. roheliste nimel härra Davor Skrlets. kas hääldus on õige, küsis härra esimees. jah, kõneleja ütleb, et jah, ometi ükskord keegi hääldab õigesti tema nime. niisiis, ma ei võta, ma ei kuluta palju aega, head kolleegid. tahan tänada raportööri minu muudatusettepanekute arvesse võtmise eest nagu kolleegid juba ütlesid, ma arvan, et me peaksime kõik äh, mõistma, milline on potentsiaal Aatseril ja, ja roll uue, uues kontekstis. rohelised on piisavalt, pidevalt toetanud ametit. minu muudatusettepanekud aitavad kaasa sellele, et meil oleks tegevusraamistik Atseri jaoks. siin puudutakse erinevaid punkte selles raamistikus, aga ühte tahaksin eriti esile tõsta poliitiline sõltumatus, kaasa arvatud äh, Atseri sõltumatus igasugustest ava- või erasektori organitest. Brüsselis on lobiorganisatsioon Council CER, Euroopa Energiaregulaatorite Nõukogu, on mitteametlik tava, et ta osaleb otseselt Atseri juhtimisstruktuurides. lisaks CR-i esimees ja Atseri regulaatoride nõukogu esimees, mis esindab riiklikke reguleerivaid ameteid, on sama isik. Äh, Loren Mogolis oli ta minevikus ja septembrist on meil uus inimene, härra Karin Breili, kes nüüd istub kahel toolil. see ei, see on pehmelt öeldes ebaterve. kolleegid, me oleme kuulnud võimalusest, et see võiks nüüd lõppeda, et väli, et äh, Euroopa Liidu ametit väliselt mõjutatakse, oleme, olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid selles osas ja loodetavasti teised äh, fraktsioonid ka toetavad seda. teiseks, olen esitanud muudatusettepanekut, kus soovin, et direktor nimetatakse, kinnitatakse ka Euroopa Parlamendi poolt, et ta tuleks kutsuda Euroopa Parlamenti, et ta vastaks meie küsimustele, arvestades ameti pädevust, mis loodetavasti kasvab, on igati põhjust ka tõhustada parlamentaarset kontrolli, tänan väga. Äh, härra Siligiotis, kes on koordinaator ja kuue variraportöör. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada härra Petersoni tehtud töö eest ja suurepärase sulunud su,, suurväärselt sujunud koostöö eest juba esimesest variraportööride kohtumisest peale. see esimene kohtumine oli väga konstruktiivne, kuid meie fraktsioonil on natukene teistsugune seisukoht siiski kui härra Petersenil. meie meelest ei ole Atser sugugi Euroopa amet, vaid tegemist on koostöökreemiumiga, kus käivad koos siseriiklikud ametid ja seega ei saa nende pädevusi niimoodi suurendada. siin ei saa niimoodi seda strateegiat kindlasti sõnastada. liikmesriikidel on erinevad probleemid, nendega tuleb loomulikult arvestada. eriti kuivõrd Euroopa Liidul ei ole senisti, seni õnnestunud üksikute liikmesriikide tarneprobleeme lahendada. ning lisaks sellele ei ole suutnud äh, isoleeritud liikmesriike äh, kuidagi aidata. Need ettepanekud, äh, mis nüüd tehakse, lähevad väga kaugele ja see läheb vastu liikmesriikide suveräänsele õigusele oma energiapoliitika ise välja kujundada. see õõnestab meie meelest öö, siseriiklike elektrienergiaturu reguleerijate, energiat reguleer-, energiasektorit reguleerivate asutuste Äh, pädevusi ja räägitakse siin ka mingisugustest koostöös kolmandate riikidega, see ei ole mei-, küll meie asi teha, koostöö kolmandate riikidega on liikmesriikide asi ja saab puudutada ainult neid kolmandaid äh, riike, kes äh, energia ja keskkonnanõuetele, mis on käibel meil, on alla kirjutanud. Atser ei saa ise siin omavoliliselt midagi otsustada, me räägime siin liiga tähtsatel teemadel. ja lõpetuseks tahaksin ma rääkida ka Atseri juhtorganitest. Atseri puhul on oluline, et kõik liikmesriigid oleksid nendes järelevalveorganites esindatud ette on nähtud praegu ainult, et kaks kolmandikku äh, oleksid kaasad, kuid teg-, äh, et enamuseks on vaja kahekolmandilikku enamust, äh, nüüd räägitakse, et see peaks olema lihtsalt kvalifitseeritud häälteenamu-, lihtne häälteenamus, ma arvan, et see tuleks uuesti üle vaadata, suur tänu oh,! aitäh nende märkuste eest! nüüd Euroopa Komisjoni nimel Klaus-Dieter Burkhardt. palun, härra professor. suur tänu ja luban, et nüüd saan teha palju lühimalt kui esimese sõnavõtu puhul. ma arvan, et äh, tänasest arutelust on selge ja ka arvestades seda väga head raportit, et me kõik usume, et meil oleks tõesti energialiit Euroopas, selleks on meil vaja lahendada regulatiivsed probleemid ning leida lahendused piiriülestele probleemidele. nüüd äh, juba praegu siseriiklike regulaatorite roll Atseris on suur ja me ei ole seda muutnud. Atser jääb ka meie ettepaneku kohaselt äh, asutuseks, kus regulaatorid kohtuvad, jõuavad kokkulepetele ning neid aitavad selleks äh, Atseri äh, juhtüksused. Äh, nüüd raportöör tõstatas ka ühe teema, mis on puudu meie ettepanekus. ta on viidanud regionaalsetele koostöökeskustele ja tõepoolest meie ettepanekus äh, neid regionaalseid koostöökeskusid ei ole veel kajastatud regulaatorite tasandil ja on hea, et te selles suunas mõtlete, et te selle puuduva aspekti olete ka lisanud. ülejäänud aspektide osas proua Niib Kepler koostöös härra Langeniga on väga hästi kokku võtnud need põhiteemad, mida tuleb kuidagi lahendada, ma ei hakka siin üksikasjadesse langema, sellepärast et ma jätan selle töö teie kätte ja te teate, milline on komisjoni ettepanek. tahaksin tõstatada kahte asja siiski. härra Procher tõstatas ühe olulise teema, nimelt teabe kogumine mida Atser vajab selleks, et turgu, turujärelevalvet teostada ja praegusel hetkel olukord ei ole rahuldav. seega, et tugevdada seda info kogumist, peame suurendama Atseri pädevusi, et nad saaksid paremat infot ESO-delt ja see on äärmiselt tähtis, et nad saaksid äh, turgu põhjalikult äh, seirata. nüüd härra Henkel jah, on oluline rõhutada, et me oleme vähendanud oma kavasid seoses Atseri ettepanekuga ja ol-, oleks väga keeruline, kui seda veelgi lahjendataks, sest meil on vaja tugevat koordineerivat üksust regulatiivsel tasandil. ja härra Skrellet, mina leian, et teie abiga ja ka härra Turmese juhtimisel on meil esimest korda Atseri ja Tseri valik ümber pööratud, varasemalt see oli tõesti väga halb ja komisjon ütles, et seekord sellega me ei lepi, nüüd Tseri juht valiti kõigepealt ja siis Atseri juhatus pidi selle lihtsalt kinnitama. nüüd me oleme jäänud selle juurde, et Atseri juht valitakse kõigepealt, lähtudes siis läbipaistvast selgest menetlusest, kus on äh, head kandidaadid ja pärast valiti siis Tšear. ma ei tea, kas need olid demokraatlikud valimised ja, või tähendab, demokraatlike valimiste puhul äh, ma ei tea, kas me saame midagi öelda, kui valitakse sama juht kui Aatseris. kui see valik on olnud demokraatlik, seal on eh, eraldiseisev üksus, seega ma ei tea, kas me saame seda demo-, kritiseerida, aga meie jaoks on oluline, et Aatseri valimine toimuks kõigepealt tavamenetluse kohaselt ja see on nüüd esimest korda juhtunud, on teie abiga ja ka komisjoniga koostöös, aitäh! suur tänu. raportöör, kolleeg Peterson. aitäh, saan teha lühidalt. me töötame ajasurve all, nagu ka teiste teemade puhul, seega mis on nende muudatusettepanekute järjekord ja kuidas me seda lahendame, me peame olema siin paindlikud, et tagada kooskõla kõige suuremal võimalikul määral, seega meil on veel palju tööd ees. aga vastaksin härra Henkelile, et me ei lahjendaks seda ettepanekut, et me ei ja ka see protektsionismi küsimus, see on tõesti oluline, et me jääme selle juurde töö käigus. oluline on ka mõningaid asju natukene selgitada. me peame olema teadlikud sellest tänane arutelu on olnud üsna konstruktiivne ja ma olen jätkuvalt optimistlik ning eh, lähme siis selle raske tööga edasi, et me saaksime seda õigesti teha, aitäh! Thank you very much, thank you uh...! aitäh! aitäh raportöörile! tuletaksin meelde, et me peaksime ka hääletama üheteistkümnendal detsembril ning kell seitse ilmselt alustame, kell seitse palun vaadake, et te olete valmis seda kell seitse õhtut tegema, et teil on piletid korda aetud ja nii edasi, esmaspäeva õhtul kell seitse. aitäh, kolleegid, nüüd viimane teema meie päevakorras täna. riskideks valmistumine elektrisektoris kakssada kolmkümmend viis muudatusettepanekut. päris suur töö ikkagi, enne kui jõuame kompromissettepanekute juurde. eelnõu tutvustas meie kolleeg Zanonato, kes on raportöör, üheteistkümnendal juulil ta tegi seda. nüüd palun, kolleeg. Eh, eh, aitäh nüüd tahame vähendada elektrisektoris riske ning äh, lahendada olukorrad negatiivsete sündmuste puhul nii tõhusalt kui võimalik, solidaarselt ning äh, tekitada ratsionaalne süsteem, et äh, elektrijaamade probleem lahendada, see puudutab ka ohutust, turvalisust, üle kahesaja muudatusettepaneku on tehtud selle eelnõu puhul, ehk mingeid äh, väga suuri probleeme ei ole, üritatakse leida lahendusi, teatud teemad on nüüd selgelt välja tulnud siin raporti eelnõus ja on veel üks eraldi kategooria, mis puudutab seda komisjoni teatisest tulenevat ambitsioonikat plaani ehk siis meetmete siduvat aspekti ja piiriüleste piirkondade aitamist ning siin on see olukord natukene detailsem, aga kuulates nüüd äh, mida on öeldud, ma arvan, et me üri-, suudame ka omavahelised lõhed ületada. nüüd siduvad meetmed. siin me märkasime, et selles küsimuses me järele anda ei saa, see läbib punase niidina kogu seda rapert, raportit. meil on vaja tagada koostalitus ning ka siseriiklike süsteemide toimimine ning tarnekindlus ja varustuskindlus peab olema tagatud. mis puudutab siseriiklikku tegevust, siis ühendus peaks võtma julgema rolli ja lähtuma lepingutest. nüüd praegusel hetkel muudatusettepanekud viitavad sellele, et meil peaksid olema siduvad meetmed. nüüd vastastikune abistamine, viimane energiakriis jaanuaris kaks tuhat seitseteist Kagu-Euroopas äh, tõi päevavalgele selged probleemid sõltuvalt sellest, kas kriis otseselt või kaudselt mõjutab ka meie naaberriike, oluline on, milline on õigusraamistik siin, põhjustab see nii majanduslikke kui sotsiaalseid kahjusid ja oluline on ka riiklik julgeolek, nüüd avalik kord ja selle kohta on tehtud ka ettepanekuid. on teatud lünki meetmete kohaldamisel teatud olukordades kui viiakse, kui need viiavad, viivad äh, liikmesriikide piiride kohaldamiseni. nüüd äh, teatud erandjuhtudel ja objektiivsete kriteeriumite alusel hinnatud juhtudel võib kohaldada siseriiklikke meetmeid, kuid lepingu osapoolele peavad Äh, selgelt saama ülevaate nendest tingimustest. nüüd kolmandaks, räägime me teemast, millel on kaudne mõju turule. järgmistel kohtumistel on mul võimalus koostöös variraportööridega käsitleda seda, kuidas me peaksime äh, vaatama turu ülesehitust ja raportit ning meil peaks olema sünergia ka härra Karinši teemadega. nüüd eh, region-, ROKS-id ehk siis regionaalsed koordineerivad üksused. kolleegid juba käsitlesid neid teemasid, pakkusid välja kolm lahendust, kõigepealt eh, nende roll ja funktsioon äh, need peaksid olema tehnilised operatiivkeskused, millel on poliitiline, poliitilise kontrolli all. ma ja lisaks peaksid nad olema ka osana siseriiklikust süsteemist ja on ka võimalus, et nad jäetakse üldse kõrvale ning soovitakse praeguse staatus quo lähenemist. mina toetan seda esimest lähenemist ja seetõttu ma toetan esiteks seda, et ROKS-id vastastikuse abistamise korras pakuvad toetust, nad on iseenesest juba olulised, aga oluline on ka see jagatud pädevus regionaalselt ning eh, jagatud pädevus Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. lisaks aitab see üle saada siseriiklikest turutõketest ning see tagaks Energialiidu toimimise. meetodi osas leian, et on parem siin vältida pikki läbirääkimisi nõukoguga, parlament peaks toetama, parlament peaks olema kaasav. nüüd konfidentsiaalsus riski hindamiste avalikustamise osas, see puudutab ka sidusrühmade kaasamist eh, riski juhtimise puhul ning ka otsuse langetamise mehhanisme ning eh, siseriiklikke üksusi ja Euroopa Komisjoni. seos kõigi nende aspektide vahel, seda tuleb põhjalikumalt veel analüüsida, aga üldises mõttes ma ei näe siin ette väga suuri arvamuste lahknevusi fraktsiooniti ja ma olen veendunud, et äh, jõuame selle tööga lõpule. toimus ka tehniline kohtumine ning äh, seal kaasasime ka komisjoni ja variraportöörid tulevad kokku teisipäeval, et jõuda kompromissettepanekute kondikavani kõik need ettepanekud on olnud väga kasulikud ning äh, lähtudes siis nendest äh, kohtumistest ja hoian teid äh, kursis arengutega niipea kui võimalik. tahame, et teisipäeval saaksime kogu seda infot arvesse võtta. sõltuvalt sellest, kuidas nõukogus arutelud kulgevad tundub, et seal liigutakse ka väga ettevaatlikult edasi, arvestades just neid siduvaid meetmeid. meie peame samas suunas liikuma, me peame võtma parlamendina selge seisukoha. nõukogu valib oma suuna, meil on vaja et meie seisukohad oleksid eh, nii suure toetusega kui võimalik. seda ma tahtsin täna käsitleda, siinkohal lõpetan, suur tänu kolleegidele. aitäh. Uh, suur tänu, suur tänu, härra raportöör. suur tänu, Flavio. kõige pikem kõne täna sinult. Äh, ei tahtnud sind äh, peatada, sest aega meil on, mis seal salata nii et äh, kaheksa ja pool minutit, jäta see endale meelde. rekord, absoluutne, suurepärane. nii, vaatame, mis saab edasi. kolleeg Niedermeier Rahvapartei nimel, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma mõtlen nüüd, millise rekordi mina siin nüüd äh, raamatusse saan mul on hea meel tänasel kohtumisel osaleda, käisime just äh, Panama kohtumisel, äh, allkomisjoni kohtumisel, seal on tuhat nelisada muudatusettepanekut esitatud, selle raporti puhul on neid oluliselt vähem, kõigest kolmsada, aga see ei tähenda muidugi seda, et see vähem tähtis teema oleks. ma tahaksin äh, tänada härra Sanonatot, õnnitleda teda mitte ainult uue rekordi seadmise puhul, vaid ka sisuliselt tehtud töö eest mulle tundub, et äh, see riskideks valmistumise raport kujuneb ilmselt puhta energiapaketi raportides kõige vähem problemaatilisemaks ja see on väga oluline poliitika Euroopa Liidu tuleviku jaoks ja seega ma loodan, et meil õnnestub äh, raporti ambitsioonikus äh, säilitada ja et see viib selleni, et me oleme riskideks paremini ette valmistatud, et see läheb meile vähem maksma, et kriisiolukorras oleksid kulud väiksemad tarbijatele ja Euroopa ärimudel oleks äh, Äh, kindlamatel alustel. mis puudutab meie fraktsiooni seisukohta, meie tahaksime rohkem keskenduda turupõhisele lähenemisele ja tarnekindlusele. Äh, hästi toimiv energiaturg ei vii hinnatõusuni kriisiolukordades ja seega me peaksime teske-, keskenduma sellele, et äh, me eemaldame turumoonut-, turgu moonutavad aspektid ja tagada nii väikse hinnaga kui võimalik tarnekindlus. koostöö liikmesriikide vahel äh, peab leidma tugevdamist regionaalsel tasandil ja tuleb vältida riigipoolset liiast sekkumist. tuleb ähm, vältida seda, et äh, piiratakse piiriülest äh, energiavoogu, väga tihti on see täna veel nii ka kriisiolukorras ja ettevõtted peavad maksma elektrienergia eest kõrgemat hinda väga oluline on ka see, et kõik äh, äh, sidusrühmad äh, saaksid oma sõna kaasa öelda selle riski valmistamise kavasse, selleks et tagada protsessi läbipaistvus. samas ei tohiks aga unustada seda, et seadusandlus peab tagama selle, et, et öö, ähm, sensitiivne informatsioon jääb konfidentsiaalseks, sest et muidu me tarnekindlust õõnestame. ma ootan öö, edasist koostööd raportööri ja variraportööridega kompromissettepanekute vermimise osas ja loodetavasti me saame edastada hea raporti parlamendile ja see tähendab seda, et me oleme headel läbirääkimiste positsioonidel ka nõukoguga. suur tänu. suur tänu, ETSR fraktsiooni nimel saab sõna härra Fox. suur tänu, härra esimees, üritan teha lühidalt meie fraktsioon toetab komisjoni ettepanekut ja me tahame liikmesriikide vastupanuvõimet elektrienergia kriisiolukordades parandada. oluline on, et me õigel hetkel saaksime abi ja toetust anda, seda vastavalt selgele ja etteennustatavale raamistikule, kuid samas me peaksime oma võrgud oma piiridest kaugemale laiendama, kaasata kolmandad riigid. no mõelge, kelle elektrienergiasektorid on meiega seotud ja ühendatud ja seega ma toetan neid muudatusettepanekuid, kus laiendatakse eh, see skeem eh, ka majandusliidu liikmesriikidele. me tahame seda, et kõik turul osalejad oleksid eh, kindlustatud ja saaksid ka hüvitatud ja kui selliseid mehhanisme loomulikult lubatakse. meil on hea meel nende muudatusettepanekute üle, mis näitavad järjepidevust maagaasitarnekindluse määruse sätetega, tagamaks läbipaistvust ei tohi unustada seda, et äh, ettevõttele oluline info ei jääks konfi-, vabandust, jääks konfidentsiaalseks. ja meie näeme, et olulist rolli peaks mängima elektrienergia koordineerimisgrupp, meile meeldiks äh, rohkem, et NSOI teeks suure töö ära. meile ei meeldi ka need regionaalsed operatiivkeskused, meile meeldiksid regionaalsed koostöökeskused, mis nende rolli paremini kirjeldaks sama puudutab makropiirkondi, nii nagu rohelised praegu välja pakkusid ja neid ei toeta mitte mingisugune sõltumatu äh, uuringute keskus ja see tooks lihtsalt äh, praegu juba ülekoormatud sektorisse veel ühe administratiivse taseme juurde äh,. siseriikliku ja piirkondliku ja Euroopa äh, Äh, turul osalejate sidumine on omavahel muidugi väga raske, aga see oleks võimalik. sellegipoolest ootame positiivset raportit, kavatseme teha koostööd äh, variraportööride ja raportööriga kindlasti ja sain hakkama ka kahe minutiga. suur tänu. ALDE fraktsiooni nimel härra Peterson. suur tänu, härra esimees. võtan äh, sõna proua Mlinari nimel, ta on meie variraportöör, aga kahjuks tänasel kohtumisel osaleda ei saa. proua Mlinar tervitab muudatusettepanekuid, mis puudutab riskideks valmistumist elektrisektoris. väga paljudest, paljud muudatusettepanekud hõlmavad olulisi sätteid, millega tugevdatakse komisjoni esialgset ettepanekut, eriti mis puudutab erinevaid elektrisü-, eh, elektrisüsteemis osalejate kohustusi ja õigusi eriti eh, info läbipaistvuse tasakaal ja, ja oluliste andmete konfidentsiaalseks jäämise tasakaal on meie jaoks oluline meie toetame neid muudatusettepanekuid, kuid tahame natukene parandada aja, ajastust äh, kriisiolukorraks reageerimisele ja meil peaksid olema riskide valmistumise kavad. proua Mlinar äh, rõhutab seda, kui oluline on siseriiklike ja piirkondlike kriisikavade ühtsus äh, kokkukuuluvus äh, on oluline ka selle äh, puhta energia paketi osa puhul. uus, uued äh, hädaolukorra koodeksid tuleks sinna arvesse võtta, sealhulgas nagu ka arutelud piirkondlike talituskindluskoordinaatorite osas või mis iganes nende keskuste nimeks siis saab. aga igal juhul ootame koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu! suur tänu, Morten! Rebecca Harmsi nimel saab, kes on Roheliste variraportöör, saab sõna Škrilletš. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin vabandada proua Harmsi ees, proua Harms ei saa kahjuks tänasel arutelul osaleda ja kui lubate, loeksin tema seisukoha siis ette praegu, kui me oleme kriisiolukordades, äh, tegutsevad liikmesriigid ühepoolsed, äh, sellel ei ole ühtsel ja ühendatud turul mitte mingisugust mõtet. näide selle kohta, kuidas liikmesriigid käituvad, on näiteks Kagu äh, Euroopas tekkinud kriisis Bulgaaria lülitati võrgust välja kahekümne seitsmeks päevaks ja sellel olid tohutud kõrvalmõjud naaberriikidele õõnestati usaldust äh, elektrituru vastu, äh, hind oli kõrge kõikide tarbijate jaoks ja see tekitas kahekümne seitsme miljoni euro suuruse kahju Bulgaaria tootjatele. Euroopa Liit peaks paremini suutma käituda kriisiolukordades, meil peab olema Euroopa juhtimissüsteem ex-ante, ex-post reeglitega, vabatahtlik ad hoc süsteem ilma kohustuseta, nii nagu nõukogu välja on pakkunud, on täiesti mõttetu proua Harms on välja pakkunud kuuskümmend muudatusettepanekut komisjoni esialgsesse ettepanekusse. eesmärgiks on aidata liikmesriike. näiteks selle asemel, et liikmesriigid jäetakse teadmatusse, peab Euroopa regule-, reguleeriv asutus andma liikmesriikidele ühtsed suunised Äh, lahenduste jaoks ja et kuidas äh, sellistes kriisiolukordades siiski käituda. välja tuleb tuua nii äh, turupõhised kui ka mitteturupõhised meetmed ning ka hüvitisskeemide osas peaksid olema suunised, mida liikmesriigid võiksid kasutada piirkondlikul tasandil läbi rääkides. ja veel muudatusettepanekutest, mille proua Harms on esitanud, osa nendest on suunatud sellele, et eelistatakse turgu, turupõhiseid, mitte turupõhiseid meetmeid mitteturupõhised reeglid on äh, tarbijate jaoks väga kallid, äh, neid tuleks kasutada ainult siis, kui see on tõesti õigustatud ja viimase valikuvariandina ja seega on ex-post äh, reeglid väga olulised selleks, et üle vaadata, kas meetmed, mis kasutati, olid õiged ja et vältida tulevikus mitteturu põhimeetmest, põhiste meetmete kasutamist. proua Harms saab aru, et mitte kõik energiaseoga seotud probleemid ei saa olla lahendatud selles raportis, aga konkreetsete riskide väljatoomine on väga oluline, näiteks see, et kui ollakse liiga äh, sõltuvad ühest allikast, nendega tuleb tegeleda. ja ka lühikese elektrienergia puudujäägi olukorras peaksid meil olema mingisugused meetmed paik-. kolleeg Siluaga, palun, variraportöör kuue fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, härra esimees. riskideks valmistumine elektriserg elektrisektoris. selle raporti puhul oleme esitanud meie muudatusettepanekuid kahes vallas, mida peame tähtsaks. kõigepealt me oleme nõus, et äh, tuleb vaadata kriisistsenaariumitele Euroopa tasandil. me peaksime need äh, siin välja kujundama minu meelest reguleerivate asutuste võrgustik ei peaks olema see koht, kus sellised plaanid paika pannakse. see tähendaks seda, et nendest asutustest saaksid kohtuinstantsid ja minu meelest äh, see ei ole õige. kriisikavad äh, peaksid olema koostatud kusagil mujal. meil on vaja alternatiivi. meie arvame, et Acer Euroopa Liidu energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet oleks õige koht, oleks sõltumatu ka ettevõtete huvidest. teiseks, me teame, et turureeglid üsna tihti ei vasta solidaarsuse põhimõttele, mis sellistes hädaolukordades peaks kehtima. ehk teisisõnu, see turudogma tuleb murda ja tuleb keskenduda tulevasele koostööle ja abile liikmesriikide vahel. see tähendab ka seda, et meie arvame, et turureeglid tuleks peatada olukorras, kus äh, nad kriisi süvendavad. me oleme ühtlasi arvamusel, see peaks siin äh, raportis olema kirjas ja see on konkreetne muudatus siis komisjoni ettepanekusse. suur tänu, härra Koholitšek. pane předsedo. Já se domnívám, že tento materiál je velice důležitý, protože v momentě, kdy některé... Esimees. See on tähtis dokument. Kui liikmesriigid alustasid tegelevad energia rohestamisega, siis hakkasid toimuma suured kõikumised. näiteks äh, kui tegu oli Saksamaa ja naaberriikide energiavahetusega. Poolas eelmisel aastal kõrgepingeliinide puhul kasutati transformaatoreid. see on äh, vastuolus sellega, mida, millest rääkis äh, Rahvapartei kolleeg sest need transformaatorid kaitsevad Tšehhi ja Poola võrkusid ülekoormuse eest või kui on tugev tuul Põhjamerel. või tipptundidel hommikutel ja õhtutel peame olema sellest teadlikud, sest tõkete kõrvaldamine võib olla turule abiks ühest küljest, kuid teisest küljest võib see viia just selleni, mis minevikul, ehk siis äh, energiakatkestused. nii et äh, on väga hea, et see raport on koostatud nii, nagu see koostati. kolmsada muudatusettepanekut, äh, nendega kindlasti tegeldakse õigesti ja tulevikus Euroopa Liidu tasandil õnnestub meil tegutseda sellisel viisil, et me võtame arvesse ettenägematud asjaolud. kui meil on päikesepaneelid katusel, minul näiteks on kolm neid oma katusel, nii et ma tean, kuidas asi käib. on vaja ka varuallikat, mis peab otsekoheselt võtma töö üle, kui päikest ei ole või kui on äh, külm. tuuleturbiinid eelkõige Kesk-Euroopas, see on väga ebausaldusväärne allikas sest, sest maksimaalselt kolmkümmend protsenti ajast on tegelikult võimalik energiat saada. nii et on vaja mingisugust varulahendust jällegi. rohestamise kontekstis meil tingimata vaja ka varuvariante kõiges ning samuti kõrgepinge võrged oleksid vähemalt kahekordsed. Tšehhi Vabariik astub samme selles suunas ja ma olen kindel, et ka Saksamaa ühineb hiljem selle algatusega, sest äh, Põhi- ja Ida-Saksamaal ei ole endiselt ühendatud. Äh, ja, ja nüüd härra Paul, Paul Rüübik. Äh, suur tänu, härra esimees. elektrisektoris riskideks valmistumine loomulikult hakkab tulevikus mängima järjest suuremat rolli. me kõik teame, et kuri, küberkuritegevus ja küberrünnakud on äh, tänane reaalsus ja sellepärast äh, see raport riskideks, äh, vabandust, rääkisime sellest ka elektrienergiasektorit mm, reguleerida asutuste koostööameti kontekstis. Atseri ja Bereki vaheline koostöö Äh, digitaalse ühisturu ja energia äh, ühest, ühisturu asutuste vahel peab olema suurem koostöö ja Niisa peab äh, samuti olema siin kaasatud uue platvormi väljakujundamiseks, et tulevikus olla vastupanuvõimelisemad ja riskideks valmistumiseks on sellel suur tähtsus, sest kui need kolm ametit äh, koostööd ei tee, siis äh, kindlasti äh, meie olukorda nõrgestab ja tulevikus nad peavad tegema rohkem koostööd ja ma arvan, et me peaksime siin raportis ka tähelepanu pöörama, et kuidas seda sünergiat nende ametite vahel toetada. võiksime läbi viia kas mingisuguse uuringu selles küsimuses või näidata muud moodi algatust. suur tänu. kas keegi veel soovib sõna? jah väga lühidalt. kõik need teemad on väga tähtsad, oleme teinud ka edusamme, teinud palju tööd. Te ise, härra esimees, olete palju teinud tippkohtumise korraldamisel, aga viimase äh, märkuse juurde, mida ütles härra Rüübik, tõesti on see tähtis. me võib-olla ei piisa selle piiravalt tähelepanu, me kõik räägime Euroopa Energialiidu ja ühenduste tähtsusest, aga oleme ühtlasi ka haavatavamad siis küberjulgeoleku seisukohast. seega koostöö ametite vahel saab olemagi just esmatähtis. ja meil on vaja rohkem ekspertteadmisi siinkohal, et mõista, kuidas oleks vaja õigusakte vastu võtta, milliseid, et ühest küljest me oleme paremini ühendatud, aga sellega kaasnevad väljakutsed ja ohud, mis on seotud küberjulgeolekuga. seda tuleks kindlasti võtta tõsisemalt ja leevendada seda ohtu, sest mida paremini me oleme ühendatud, seda haavatavamad me oleme. sest võivad tekkida suured kriisid see oli oluline märkus, tänan. Thank you very much, kolleeg and.... suur tänu, kolleeg. me ka teame, et meil on spetsiifiline ja ebaharilik probleem teie riigiga seoses, Sean. ja kindlasti peaksime tegema igasuguste kriiside ärahoidmist teie riigis tulevikus. tervitaksin aga, nagu te näete meil on siin terve hulk külalisi täna hommikul. tervitan külaliste rühma Nord Hessenist. proua Werneri kutsel on nad siin. tänan, et kutsusite meile vaatlejad ITRE komisjoni tööd vaatlema. tere tulemast Euroopa Parlamenti. võite klapid pähe panna. mida? mitte midagi kuidas, kuidas, ütleb esimees. midagi valesti äh,. tubli töö. aitäh. Yeah, well um,, there were not many. ehk siis äh, siia pole ena-, siia pole, pole tegelikult algusest peale väga palju inimesi kohal olnud aga on üks, kes on alati korral, kohal. tegemist on äh, komisjonist äh, direktor Borchartiga ja annan teile veel kord sõna. suur tänu, härra esimees. komisjon tervikuna tervitab kõiki muudatusettepanekuid raportile. raporti projekt juba iseenesest on suurepärane öö, osa sellest väga olulisest kogu teemast. kui komisjon saaks vabalt soovida, siis sooviks ta seda, mida soovis härra Niedermeier. ehk siis üritagem säilitada ambitsiooni, sest raporti projekt ja ka paljud muudatusettepanekud, mis lähevad samas suunas, parandab Äh, muudab ambitsiooni tugevamaks ja see ongi selles suunas, kuhu me peaksime liikuma. ja sellepärast mul on väga hea meel kuulda, et enamus äh, sõnavõttudest toetavad seda lähenemist. ma ei hakka üle kordama kõike, sest ma arvan, et äh, raportöör Zanonata tegi suurepärase sissejuhatuse, seda oli tõesti väärt kuulamist, see kaheksa ja pool minutit. ma saan ainult toetada sisuliselt seda, mida ta ütles, see, see võttis väga hästi kokku, mis siin mängus on. kaks väga lühikest märkust ka. selles kontekstis ei tule kellelegi üllatusena, et komisjon ei toeta härra Siluaga sõnu, et me peaksime peatama turumeetmed, sest toimiv turg piiriüleste liikumistega on peamise tähtsusega selleks, et me saaksime lahendada kriiside probleemid. ja mitte selles ei ole kriis, kui me liiga kiiresti läheme mitte turumeetmetele, mis need siis on, riiklikud meetmed, ekspordikeelud, sedasorti meetmed, mis meil praegu juba on. ja see on täiesti vastuolus äh, vastastikuse abi ja solidaarsuse põhimõttega, mis on peamine põhimõte, minu jaoks see on aluspõhimõte, kui me räägime riskide riskideks valmisolekust. solidaarsus on tähtis ja läbi turumeetmete saame seda kõige paremini saavutada. ja lõpetuseks härra Rüübik ja ka te, tema kolleeg. ma täielikult mõistan, küberjulgeolek on äh, väga-väga tähtis, teie ettepanek on igati teretulnud. tahame ka teid toetada raporti äh, osas, algatusraporti osas anname oma poolt, omalt poolt nii palju kui võimalik. suur tänu, härra direktor, teie sõnavõtu eest. Te olete äh, kõbemedali omanik muide, sest teie esimene kõne oli ka pikem kui kuus minutit, see oli ka päris tubli tulemus. ja tahaksin tervitada veel kord kõiki, kes täna siin on osalenud. tahan tänada kõiki külalisi. külalistel on kõrvaklapid. et äh, minu jutt oleks, oleks võimalik tõlkida. Te olete siis Põhja-Hessenist, äh, olete Martina Werneri külalised, meil on väga hea meel, et te olete siin. hakkasin rääkima nüüd poola keelt, et te ise näeksite ja kuuleksite et, äh, et kahekümne kaheksa liikmesriigi keeli saab siin kuulda parlamendis, kusagil mujal maailmas ei ole see võimalik. kas te soovisite sõna, jah, palun? härra esimees, ma tahtsin kolleege teavitada sellest, et Euroopa Parlamendi Teadusuuringute Keskus äh, tõi välja globaalse termomeetri see on uuring, kus on sees ülemaailmsed trendid, mida analüüsivad äh, rakkerühmad üle terve maailma ja see uuring on nüüd äh, väljas, me oleme seda täiendanud äh, ka Twitteri analüüsiga. me vaatame, mis maailma tasandil säutsutakse ja teeme siis oma järeldused selle jaoks ja ma arvan, et tööstuskomisjoni jaoks on see üsna huvitav asi et äh, selle võiks äh, saata kõikidele kolleegidele võib-olla järgmiseks istungiks, sest et see on päris hea dokument meie töös. Thank you very much for your remark. tänu selle märkuse eest, aga peaksime nüüd arutelu lõpetama, andes raportöörile sõna kokkuvõtteks. tänan, esimees, ma teen äärmiselt lühidalt, tänan teid kannatlikult äh, kuulamast minu kaheksat ja poolt minutit sõnavõttu. Äh, olen äh, Paaduast pärit, siin on seos Poolaga äh, Kopernikuse näol. meil oli Erasmus ja oli ka Poola poeet Kotšenovski, kes õppis Paadovas. loodetavasti tähendab see seda, et ikka suhtute minusse väga leplikult, kuid nüüd teemast rääkides kuulasin väga tähelepanelikult viimast sõnavõtjat, komisjoni esindajat iseäranis. kohtume teisipäeval ja jätkame oma tööd. Uh, suur tänu. kolleegid, hääletus ITRE komisjonis üheteistkümnendal detsembril, sama kuupäev, kell seitse õhtul, esmaspäeval, Strasbourgis, Strasbourgi esmaspäeval, see on siis viimane täiskogu sel aastal. kas on muid küsimusi? ei, ei ole muid küsimusi, välja arvatud, et Paul Rüübik kõigi äh, lehed saadetakse kõigil laiali ja siis järgmine koosolek, kuuendal novembril kell kolm pärastlõunal kuni kella poole seitsmeni. nii et ma saan aru, et mitte neliteist kolmkümmend, vaid kell viisteist null null alustame. suurepärane, suurepärane mõte. muudame tagasi, alustame kell kolm. edu kõikidele, aitäh! <laughs>